Witam Państwa. tere päevast kõigile. arvan, et peame nüüd töö kallale asuma, tean küll, et täna on esmaspäev. Poolas on isegi üks tuntud laul, mis ütleb, et esmaspäevad mulle ei meeldi. arvan, et esmaspäev ei meeldi tõesti eriti mitte kellelegi, aga täna paraku nii on meil esmaspäev käes ja peame tööle asuma, kell on kolm tere tulemast kõigile. täna on meil kavas ühine kuulamine, mille on korraldanud kaks komisjoni. Need on komisjonid, mille pädevusvaldkonnad on omavahel seotud. tege-, sõltumatud küll, kuid sõltud. Envi komisjon, mis tegeleb toiduohutusega ja meie põllumajanduskomisjon ma veel ametliku osa juurde kohe ei lähe, ootame ära Envi komisjoni esinaise. tema hakkab juhtima teist paneeli. ja, ja sellepärast ei ole tal ka kiire praegu esimesele paneelile jõudmisega. meie kuulamist kantakse üle internetis kakskümmend keelt välja arvatud Tšehhi, Malta ja Kaeli ja Slovaki meil on tegemist kahe komisjoni ühise koosolekuga, seega tere tulemast kõigile meie avalikule kuulamisele. täna räägime põllumajandustoodete ja loomset päritolutoidete märgistamisest. kahe koos, komisjoni koostöös korraldatud kuulamine. eelkõige arutame liikmesriikide tavasid, kuidas toiduaineid märgistatakse ning räägime ka komisjoni poolt vastu võetud rakendusaktist, vabatahtlikust päritolu märgistamisest, tegemist on määrusega üks tuhat ükssada kuuskümmend üheksa murd kaks tuhat üksteist ja tema rakendusaktiga. uurime, kas praegune märgistamine vastab piisavalt tarbijate nõudmistele ja kas see tagab piisava läbipaistvuse nagu öeldud, tarbijad soovivad suuremat läbipaistvust äh, selles osas, kust on pärit toit, mida nad tarbivad. meiega ühineb peatselt äh, proua Valean, keskkonnakomisjoni esinaine ja siinkohal tahaksin tänada härra Nicola Caputot, kelle mõte oligi korraldada tänane kuulamine. tema mõte oli nende teemadega täna tegeleda ja tänan ka kõiki neid, kel-, tänu kellele tänane kuulamine teoks sai. loodetavasti annab see meile põhjaliku ülevaate tulemustest, tavadest, mis on juba liikmesriikides käibel, kuidas märgistatakse toodete päritolu ja kuidas hinnata selle märgistamise mõju läbi kogu ahela, alates põllumeestest. meil on mitu paneeli, esimene, esimeses paneelis räägime liikmesriikide kogemusest ja siseriiklikest märgistuskavadest ja teises paneelis uurime seda, kas äh, rakendusakt, milles äh, sätestatakse päritoluli, päritoluriik või koht, kas see vastab piisavalt äh, tarbijate nõudmistele, kes soovivad läbipaistvust ja kas see vastab ka osaliste nõudmistele, eriti põllumeeste nõudmistele. mina juhin esimese paneeli arutelusid, kus meil on kolme eksperdi sõnavõtud kavas seejärel küsimused ja vastused ja teist osa juhatab proua Valean, keskkonnakomisjoni esinaine. ja ootame ka Digi Sante sõnavõttu. programm on tihe, palun kõigil äh, oma kõneajast kinni pidada, kümme minutit ekspertidele. esimene paneel esimene paneel siis kannab pealkirja siseriiklikud kavad, motivatsioon ja oodatav mõju. kõigepealt annan see, on meil siin kolm eksperti, härra Roberto Moncalvo, kes on Itaalia Põllumeeste Liidu esimees, ta seletab, mida tehakse Itaalias, järgmisena Sebastian Helm, kes esindab Soome põllumajandus- ja metsandusministeeriumi, tegeleb toiduohutuse küsimustega ja kolmandaks proua Camille, Camille Perra, kes äh, on, esindab äh, tarbijakaitseorganisatsiooni BEUC. nagu öeldud, meil on tihe kava, peame kindlasti pidama kinni kõneaegadest ja esimesena saab sõna härra Monk Kalvo kümneks minutiks. nii et tere päevast kõigile, aitäh esimene selle eest, et mulle sõna andsite. niisiis, mina olen Roberto Montcalvo, kolmekümne seitsme aastane. ma olen Goldireti eh, esimees tegemist on kõige suurema äh, ühinguga Itaalias ning äh, me äh, töötame koos teatud organisatsioonidega, mis tegi, tegutsevad siis toidu ning põllumajanduse valdkonnas meie koduriigis. Te näete esimesel slaidil siis kampaania Amiga on siis ühistumis koondanud Ehm, tuhandeid Itaalia kodanikke, korraldab äh, talunike turge ning äh, samuti oleme korraldanud müügipunkte. tuhat kakssada turgu ja kakskümmend tuhat ettevõtet on siis meiega ühinenud. Observatorio Agromafia, vaatluskeskus ning äh, sinna on siis koondatud ka õiguskaitsjad ning reguleerijad selleks, et äh, võidelda kuritegeliku tegevuse vastu põllumajanduse valdkonnas ja toiduainetööstuse valdkonnas. Kredit Agri on meie tagatis, mis tagab äh, nelja miljardi euro ulatuses investeeringud põllumajandussektorist ning Filiera Itaalia on äh, ühing koos põllumajandus, tööstus, peamised tööstusharud tulevad siis kokku selleks, et äh, rääkida märgistusest ning äh, Itaalia ning Euroopa äh, toiduainete levikust maailmas. miks on vaja rohkem informatsiooni tarbijatele? Itaalia põllumajandus ministeerium on näidanud, et üheksakümmend kuus protsenti Itaalia kodanikest soovivad, et toiduainete määr-, äh, oleks ära märgitud päritolu. kaheksakümmend protsenti Itaalia kodanikke leiab, et Itaalia toit, mis on märgistatud Itaalias tehtuna, äh, oleks ka valmistatud Itaalia toiduainetest. kaks tuhat kaheksateist pärast Äh, tuhat seitsesada kuuskümmend üheksa määruse avaldamist äh, tuli välja petitsioon ning me saime sellele petitsioonile siis kakssada tuhat äh, allkirja kahe kuu jooksul. milline on lisaväärtus? kõigepealt tuleb tagada läbipaistvus kodanikele ning seejärel samuti tuleb muuta tunnustada meie põllumeeste tegevust kvaliteedi osas ning ka kestliku tootmisviisi osas. me töötame selle nimel, et võidelda ka saudingu vastu ehk siis tuntud nime kasutamise vastu, see ei puuduta mitte ainult Itaaliat, vaid kõiki riike, kus on põllumajandustraditsioonid ja mille toodangut kolmandates riikides kopeeritakse. mida me oleme teinud Itaalias? meil on äh, jõus oma seadusandlus, äh, mis puudutab äh, piimasektorit ning teisi tooteid piimasektoris. selle dekreedi kohaselt tuleb ära tuua piima päritolu ning töötlemise riik pakendil, kui tegemist on jogurti või näiteks siis juustuga. selles sama skeemi kohaselt, mis meil on piima ja juustu puhul, oleme konföderatsiooni nimel eh, jõudnud nii kaugele, et eh, kohustuslikult tuutakse ära eh, näiteks ka pastatoodete puhul nisu päritolu, riisi päritolu samuti ning tomatitoodete puhul siis tomati päritolu siin te näete mõningaid näiteid meie etikettidest, mida äh, meil müüakse poodides äh, viimase aasta jooksul. nii et äh, nüüd me oleme üritanud vaadata ka, millised võiksid olla selle tagajärjed piima puhul ning ka siis muude piimatoodete puhul. viimase aasta jooksul, võttes ametlikud andmed Äh, piima tarbimise kohta oleme me näinud, et piima hind ei ole põhimõtteliselt muutnud. null koma kuus protsenti on tõusnud, nii et peaaegu muutumatu. kõige rohkem on aga muutunud äh, muutunud hind äh, too-, mm, piimakarja kasvatajatele. kahekümne viie protsendi võrra on hind tõusnud see tähendab seda, et me oleme vastanud tarbijate nõudmistele, kes tahtsid, et ära oleks toodud juustude peal piima päritoluriik. me ei ole e, sellega tõstnud piima ning muude piimatoodete hinda tarbijatele, sellepärast et põhimõtteliselt see hind on jäänud samaks, aga oleme suutnud ümber jagada siis selle väärtuse, kogu sektoris ning äh, rohkem on sellest kasu saanud äh, tootjad, kelle jaoks siis äh, piimaollustu hind on tõusnud kahekümne viie protsendi võrra viimase kaheksateist kuu jooksul. seega siis, nagu ma selgitasin, kogemused piimaga on leidnud ülevõtmist ka mujal esimese äh, kuu, esimesed kuus kuud on nüüd ka riis, äh, nisu ning äh, tomatitooted. ja me hoiame silma peal sellel muidugi igapäevaselt ja vaatame, mis veel tulevikus teha. lisaks on veel seitse riiki Euroopas, mis on samuti sarnaseid katseid läbi viinud ja liikmesriigi seadusandlusesse siis ning sisse viinud kohustusliku märgistamise praegu on probleemiks see, et meil ei ole ka Euroopas harmoneeritud korda. see, et meil ei ole taoliseid harmoneeritud reegleid, ei võimalda tegelikult vastata äh, kodanike soovile märgistuse kohustuslikkuse kohta, kuid samuti Euroopa Parlament, kus ja teie öö, äh, olete ju korduvalt kolmes resolutsioonis viimase ametisoleku aja jooksul rääkinud sellest. Te olete korduvalt ütelnud ja toetanud suure enamusega seda, et toodaks kohustuslikult äh, ära peamise äh, koostisaine päritolu etiketile. kui nüüd vaatate seda, mis äh, toimus esimeste kuude jooksul kaks tuhat kaheksateist, siis tegelikult see määrus ei vasta kodanike soovidele, tarbijatele soovidele, kes soovivad kohustuslikku äh, märgistust selle kohta, kust on pärit äh, koostisained, see ei vastu samuti Euroopa Parlamendi korduvatele sooviavaldustele äh, ning paljudes olukordades tegelikult äh, peakoostise osa aetakse segamini ülejäänud äh, koostisosade päritoluga. tegemist on väikese sammuga edasi, aga tegelikult me räägime ikkagi vabatahtlikust lähenemisest ning mitte kohustusest, mis kehtiks kõikidele. lisaks sellele, mis puudutab geograafilist äh, tähistust ning äh, äh, siis siin on veel erandeid ning need erandid äh, veelgi nõrgestavad selle määruse mõju ning me leiame, et sellest tulenevalt ei ei vasta see päris sellele, mis on ette nähtud määruses kakskümmend, eh, määruse eh, sättes kakskümmend seitse kolm. see määrus, eh, rakendusmäärus ei toimi, me leiame, ning me leiame, et on jõudnud kätte ka aeg, et poliitiliselt, ma ei tea, kas nüüd selle ametisoleku või järgmise jooksul, vaadata, kuidas muuta siis alusmäärus tuhat ükssada kuuskümmend üheksa selleks, et lõpptulemusena kõikides sektorites oleks kohustuslik ära tuua peamise koostise osa päritolu äh, toiduainetel. Need reeglid peaksid olema siis ühtsed kõikjal Euroopas ning me peaksime äh, ära kasutama kõikide viimaste äh, aegadel tehtud kogemusi ja teiste liikmesriikides ja muuhulgas ka Itaalia kogemusi suur tänu, järgmisena saab sõna härra Sebastian Helme. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, esimees. minu jaoks on suur au olla täna siin, kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega ja kõigi, kõigiga, keda see väga paeluv teema huvitab, on ja valitsuse esindajad on harva parlamendis, tavaliselt suhtleme komisjoniga ja võib-olla lahendus kõigile probleemidele olekski, et me sagedamini käisiksime parlamendis ja kui komi-, eriti siis, kui komisjon ei soovi midagi ette võtta, nagu praegu päritolunimetuste märgistamise puhul. nüüd aga räägiksin ma teile Soome korraldusest toiduainete märgistamise osas tutvuks, tutvustaksin sellekohast määrust ning samuti ühte varasemat määrust, mis ei leidnud positiivset vastuvõttu, mida ka kritiseeris üks liikmesriik ja kokkuvõttes Euroopa Komisjon veebruarikuus võttis vastu negatiivse arvamuse. kuid meie, nüüd aga esiteks räägiksin ma lähen nüüd pisut tagasi. esimene määrus on pärit aastast kaks tuhat seitseteist kevadest, millega muudetakse kohustuslikuks Soome toidutootjatele märgistada teatud toiduainetes peamised koostisosad ja siin räägime sellistest toiduainetest, kus kasutatakse kas liha koostisainena ja siin ei ole ka künnist, see tähendab, et kui liha, kui toidus on üld, on mingil määral liha, siis tuleb öelda ka, kust see pärit on. on erinevaid viise, kuidas seda märgistamist äh, teha. Äh, see võib olla üks konkreetne riik või kui on tegemist mitme riigiga siis võib ka öelda lihtsalt, et see on pärit Euroopa Liidust või mitte Euroopa Liidust või see on või, või mõne nende kombinatsioon. teine toodete rühm, millega määrus tegeleb, on piimatooted või kui, piim. kui tegemist on piimatoodetega, siis see ei puuduta mitte kõiki, kuid ikkagi väga suurt osa ja just neid, mida suur enamus tarbijaid peaks piimatooteks. ja siin on samasugused reeglid päritoluriigi märgistamiseks. nüüd tulles määruse juurde, mis on kehtinud alates esimesest juunist eelmisel aastal ja mis kehtib veel ühe aasta, see on kaheaastane eksperiment. selle rakendusala on piiratud, see tegeleb ainult eelnevalt pakendatud toiduainetega, mis on toodetud Soomes ja mis on suunatud kohalikele tarbijatele. see tähendab, et Soome toidutootjad on ebasoodsas olukorras, kuna nad peavad tähistama päritoluriigi piima- ja lihatoodete puhul, samas kus välistootjad, kes müüvad oma tooteid Soomes, ei ole kohustatud sellesama määruse järgi seda tegema aga sel, seda oleks ka väga keeruline reguleerida, mille kohaselt teiste riikide tootjad peaksid märgistama oma tooteid, kui nad tahavad neid Soomes müüa. kuid siis me arvame, et see on hea määrus. ja sellega on olnud posi-, sellel on olnud positiivsed tagajärjed tarbijatele, tundub, et tarbijad on seda ka tervitanud, kaasa arvatud tootjad, kes on samuti leidnud, et see on nende tegevuse jaoks positiivne meil on juba päri, mõnda aega kehtinud märgistus, mida te siin ka näete slaidil. selleks, et seda märki kasutada, peab toidutootja tagama, et liha, kalade, munade päritolu on sada protsenti Soomest pärit ja teiste toodete puhul seitsekümmend viis protsenti peavad olema Soome päritolu, siis saab seda märki kasutada ja sellisel juhul ei ole vaja ka ei piima ega lihatoodete puhul päritolu enam tähistada ja see on tarbijatele väga hästi tuttav. aga kui mingil põhjusel seda luigemärki ei kasutata, siis tuleb tähistada päritolumaa liha ja piimatoodete puhul märgistuses tootel. selle määruse osas mul paraku nii täpseid andmeid ei ole kui Itaalia kolleegil, ma tean, et tarbijad toetasid seda väga ja tootjad ka, teatud toidutootjad, kuid meil ei ole veel majanduslikku mõjuhinnangut. selle aasta lõpuks see ka tuleb, siis igal juhul me, meil on see niimoodi kavas et ja me saadame komisjonile eksperimendi tulemused järgmise aasta alguseks, siis saavad tutvuda sellega teised liikmesriigid. ja nüüd minu teine näide, meie teine määrus, see on esialgu projekt, see on siis, kui, kui see puudutab äh, toitlustajaid ja liha ja kala märgistamist. põhimõtteliselt reegel on sama, ehk toiduportsjonite puhul kas sööklates, näiteks haiglates, koolides, aga võib-olla restoranides, see on kõige olulisem, kui kasutada kala või liha sellisena, see võib ka olla hakkliha, me ei räägi nüüd siin kõigist tootest, mis sisaldavad natuke äh, liha või, või kala, aga kui peamiselt on tegemist kalaga, siis tuleb öelda, kust see tuleb. ja see peab olema kirjalik, see märgistus selleks, et äh, toidupakkujal ei tekiks äh, soovi väära infot anda tarbijatele. kahjuks selle, sel, see projekt võeti komisjoni poolt vastu eitava, eitavalt veebruaris käesoleval aastal. Äh, põhjusi oli erinevaid, aga me oleme võtnud arvesse komisjoni poolt osutatud probleemidele ja käesoleva kuu või isegi järgmise jooksul tuleme välja uue pro, pro, uue eelnõuga ja see oleks jällegi kaheaastane eksperiment nagu esimese puhul, kus antud, antud juhul oligi probleemiks see, et meil ei olnud ajapiirangut enne esim- ja siis tahame ka täpsemalt öelda, millise lihaga on tegemist selle määruse puhul, sest me ütlesime esialgu, et see puutuks igat sorti liha, igat sorti kala. ilmselt peaksime seda piirama. ja üks peamistest komisjoni probleemidest sellega oli see, et et me ei olnud uurinud kas tarbijad äh, peavad päritoluriiki kvaliteediga seotud teemaks, võib-olla olime rumalad ja esindasime tarbijate huvi äh, kui äh, muret loomade heaolu pärast ja toiduohutuse pärast, tervislikkuse pärast, me arvasime, et paljud Soome tarbijad arvavad, et, et Soome tingimustes toodetud toit on kuidagi turvalisem kuid komisjonile see väga ei meeldinud. komisjoni arvates kehtivad meil Euroopa Liidu õigusaktid ja igasugune toit, mida müüakse Euroopa Liidus, on juba põhimõtteliselt turvaline. ehk siis seda argumenti me tulevikus kasutada ei taha, nii et pigem keskendume kvaliteedi argumendile. ja endiselt ma arvan, et meie määruse projekt on hea restoranid, toitlustuskohad on üks nendest kohtadest, kus tarbijad tõepoolest ei saa infot ja neile sageli müüakse toitu ja toiduportsjoneid, mis võib-olla ei tule nendest kohtadest, kus me arvaksime. väga palju on Soomes imporditud kala ja liha ja seda, seda müüakse just äh, toitlustusasutustes ja mitte nii palju peredele tahaksin rõhutada, et meie jaoks ei ole tegemist protektsionistliku määrusega, selles on muidugi selliseid aspekte, Äh, millega tahetakse koduturgu toetada, aga meie jaoks, kes me esindame Põhjamaid, me leiame, et läbipaistvus on äärmiselt oluline, et me peame alati andma kogu info, mis meil on tarbijatele, kui see info on olemas. kui päritolu ja päritoluriik on üks nendest aspektidest, kus me seadusandjana nõuame, et ettevõtted peaksid teadma, kust nende koostisosad tulevad ja kuna neil informatsioon on olemas, on väga, oleks väga kummaline, kui nad seda ei jagaks tarbijatega. sest me teame, et tarbijaid huvitab selline informatsioon. ja, ja pilt ei ole päriselt mustvalge. ma arvan, et tarbijad äh, igal pool, ei osta tingimata kodumaiseid tooteid, mõnikord tahaksid nad pigem mitte osta kodumaiseid tooteid võib tegemist olla loomatervise teemadega või mõnede muudega, alati ei ole kõik ühetüübiline, kuid äh, tarbija, põhiline on see, et tarbijatel peab olema õigus teada ja neil peab olema valikuvõimalus. ja enne määrusi uurisime ka tarbijate arvamusi juba aastal kaks tuhat viisteist, korraldasime päris põhjaliku uuringu, kus me saime teada et, et üheksakümmend üks protsenti Soome tarbijatest soovivad teada, mis on toidu päritolumaa. teine, need on kõik, äh, tulemused on kõik umbes sarnased, kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti. aga viimast rõhutaksin, see on väga hiljutine, mais läbi viidud käesoleval aastal, kus kaheksakümmend kaks protsenti tarbijatest ütles, et äh, nad toetavad meie eelmise aasta määrust ja viimane slaid. ja see, see määrus, mida komisjon ei toetanud, siin on võib-olla üks olulisem arv on kaheksakümmend kaks protsenti tarbijaid, kes leiavad, et päritoluriik peaks kirjalikult olema restoranides ka näha. ja sellega ma arvan, ma vabandan, et ma ületasin oma kõneaega ja hea meelega arutame seda edasi vestluse käigus. suur tänu ja nüüd läheme edasi kolmanda sõnavõtja juurde. proua Pera, teil on sõna kümneks minutiks. Merci, monsieur le president suur tänu, härra esimees, tere päevast kõigile, ma räägin prantsuse keeles, sellepärast et oma ettekandes ma põhimõtteliselt räägin prantsuse kogemustest ja tuginen uurimusele, mille me Prantsusmaal läbi viisime. uurimuse, äh, mis on praegu veel pooleli, aga alustuseks tahaksin öelda paar sõna selle organisatsiooni kohta, mille, mida ma esitan. E-, Euroopa Tarbijakaitsebüroo, meie oleme Euroopa organisatsiooni ja esindame neljakümmet kolme tarbijakaitseorganisatsiooni ja meie ülesandeks on tuua tarbijate hääl poliiti-, poliitikuteni ja otsustajateni ja seda väga erinevates valdkondades, sealhulgas ka toiduainetega seonduvas. ja me leiame, et tarbijatel on õigus teada, kust tuleb nende toit nende laual. ja päritolu küsimus ei ole sugugi mitte uus küsimus meie jaoks, sellepärast et me oleme selle kallal töötanud juba väga mitmeid aastaid, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me tellisime uuringu, mis puudutas nelja riiki, Austria, Prantsusmaa, Rootsi ja Poolat, ja see oli selline uurimus, mille eesmärgiks oli paremini teada saada, millised on tarbijate ootused seoses päritoluga, ja seitsekümmend protsenti tarbijatest keskmiselt soovib teada, kust tuleb äh, toit nende lauale, mis on toiduainete päritolu ja eriti suur huvi oli äh, selles osas, mis puudutab liha ja äh, enamus tarbijad tahtis teada, kust tuleb liha, mida nad söövad, edasi tulid kala, värsked puu- ja juurviljad ja edasi piim ja piimatooted ja rohkem kui kaheksakümmend protsenti küsitletud tarbijatest soovisid teada, kust need toiduained tulevad. ja teine, mis me teada saime tänu oma uurimusele, oli see, et nad soovivad teada päritoluriiki, aga ka päritolupiirkonda, kust toiduaine tuleb et äh, sellised märg, märgistused nagu Euroopa Liit, et need ei rahulda tarbijaid ja viimane punkt, mille ma tahaksin välja tuua, on see, et praegusel hetkel äh, märgistus või etiketid ei kajasta seda informatsiooni, mida tarbijad tahavad näha, äh, nad tahavad saada informatsiooni selle kohta, kust tuleb ja kus on töödeldud see toiduaine. ja sellele mm, uurimusele järgnes kampaania just eriti selles osas, mis puudutab liha, äh, värsket liha ja töödeldud liha ja vastukaja, mis me parlamendis saime, oli positiivne, sellepärast et äh, väga mitmetes resolutsioonides parlament ka rääkis sellest, et väga tähtis on, et liha ja lihatoodete märgistamine oleks kohustuslik, aga kahjuks äh, kahjuks ei järgnenud Euroopa Liidu tasandil sellele konkreetseid tegevusi ja seetõttu on väga tähtsad just liikmesriikide tasandil vastu võetud meetmed ja, ja sellega seoses ma räägiksingi nüüd Prantsusmaalt. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võeti vastu meil määrus ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuaris jõustus see määrus ja vastavalt sellele määrusele on äh, tootjatel ja töötlejatel kohustus äh, ära tuua Äh, kust on pärit liha, kui see liha kogus ületab kaheksat protsenti toodes, tootes, et noh, näiteks lihatooted, kastmed ja nii edasi ja vastavalt määrusele öö, äh, on kohustuslik näiteks ka piima puhul ära tuua, kust piim äh, pärit on ja kui piim ja ka näiteks jogurtites ja juustudes ära tuua kui, kui viiskümmend protsenti on kõrgem, on piima, piima sisaldus, siis tuua ära selle päritolu. ja et kui erinevates riikides on töötlemine aset leidnud, siis võib kasutada seda öö, äh, üldisemat märgistust Euroopa Liit, aga äh, piima puhul väga tähtis on, et kus, äh, kust ta piim tuleb, kus ta on öö, töödeldud, aga on ka paindlikkus ette nähtud kui on tegemist tootega, mis, mille tootmise erinevad etapid on erinevates liikmesriikides aset leidnud. ja me kuni selle me jälgime selle määruse toimimist kuni selle aasta lõpuni ja siis esitame aruande Euroopa Komisjonile. ja selles sisaldub ka vastastikuse tunnustamise klausel ja see puudutab siis tootjaid, kes töötavad Prantsusmaa territooriumil. ja väga tähtis on meie jaoks teada, et kas sellel on ka positiivne mõju olnud tarbijatele ja äh, seda oleme me üritanud hinnata läbi erinevate küsitluste, uurimuste ja esimene turu-uuring leidis aset siis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja see puudutas, esimene turu-uuring puudutas kahe, äh, kahtesadat neljakümmet nelja äh, toodet ja mida me siis tõdesime, oli see, et me ei saa usaldada ainult äh, tööstuse head tahet, no näiteks mis puudutab äh, liha päritolu. ja selle aasta alguses leidis aset siis teine äh, turu-uuring ja see puudutas kahtesada kuutekümmet üheksat toodet, nende hulgast viiskümmend kolm piimatoodet ja võimaluste piires ürit-, üritasime me võrrelda olukorda äh, ja vaadata, et kuidas olukord on edasi arenenud. ja mida siis, mis nähtus siis tulenevalt nendest uuringutest ja mis puudutab erinevaid koostisosu, et piimatoodete osas meie seadusandlus oli täiesti rahuldav, sellepärast et kaheksakümne üheksas protsendis toodetes oli ära toodud päritoluriigi ja seda just tarbijad soovivadki näha. et üldisemate märgistuste kasutamine, Euroopa Liit ja nii edasi, et seda oli palju kasutatud ka liha, sealiha, linnuliha puhul. aga meie öö, uurimuse põhjal me ei saanud öelda, et aga, et kolm protsenti oli neid, kus märgistus ei olnud piisav, aga et kui me nüüd detailidesse läheme, siis siin me vaatame to toodete kategooriaid, piimatooted, lihatooted ja mis puudutab piimatooteid, siis enamusel toodetel on ära toodud päritoluriik, aga välja arvatud või ja juustud, mis puudutab liha, siis e, siin on kontrastid natukene suuremad, sellepärast et on tooted, kus on päritoluriik ära toodud, aga teised tooted, kus on lihtsalt ära märgitud ähm, Euroopa Liit ja näiteks salatite puhul äh, tootjad kasutavad üldisemaid märgistusi. ja kui me nüüd vaatame seda, kuidas olukord on arenenud äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani, mis puudutab päritolumärgistust, äh, siis me taaskord konstateerime seda, et meie määrusel oli väga positiivne mõju ja see tagab läbipaistvuse selles osas, mis puudutab päritolu ja öö, kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli selliseid, äh, selliseid tooteid, äh, kus ei olnud mitte mingisugust päritolumärgistust, siis nüüdseks on nende osakaal väga väheseks jäänud, ainult, ainult kaks protsenti. ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, Need tooted, kus oli lihtsalt märgistused Euroopa Liit, nendest toodetest kakskümmend kuus protsenti on nüüdseks saanud tunduvalt täpsema märgistuse. ja milline on siis õppetund Äh, nendest uurimustest. et kõigepealt äh, nägime me seda, et Prantsuse seadusandlusel, vastaval määrusel oli väga positiivne mõju äh, toiduainete märgistamisele, eriti just lihatoodete märgistamisele ja kakskümmend viis protsenti on läbipaistvus suurenenud ja sellepärast, et need tooted, kus kahekümne, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei olnud mitte mingisugust märgist päritolu kohta, nüüd on see märgistus neil olemas. ja mis oli väga huvitav, oli ka see, et et me üritasime vaadata ka erinevaid praktikaid erinevate kaubamärkide, kettide vahel ja et kuidas on lood läbipaistvusega ja ja ei ole võimalik öelda, et, et on tooteid, mille puhul ei ole võimalik päritoluriiki äh, ära tuua. ja viimane, mis me teada saime tänu nendele uurimustele, et kui äh, turunduse eesmärkidel saab ära kasutada seda, siis seda ka tehakse. et äh, tavaliselt esiküljel on ära toodud tunduvalt detailsem informatsioon, no näiteks toodetud Prantsusmaa, kui tagaküljel on üldisemad märgistused. et siin tuuakse välja just see, et äh, et vastava riigi territooriumil on äh, teatud osa tootmisest aset leidnud. ja meie soovitused, et äh, kõigepealt Euroopa tarbijad soovivad teada, nende soov on tõesti tõsine teada, kust tuleb piim ja liha öö, äh, nende toidulauale ja ka töödeldud tooted ja siis me leiame ka, et need öö, sätted, mis on ette nähtud artiklis kakskümmend kuus ja lõige kolm, ei ole piisavad sellepärast et nad puudutavad ainult selliseid äh, juhtumeid, et see ei ole kohustuslik. et ja põhiliseks probleemiks on just peamine koostisosa ja me loodame, et erinevad raportid äh, mis liikmesriigid on koostanud ja liikmesriikide erinevad kogemused võimaldavad meil edasi minna ja veelgi arutada seda küsimust ja ma olen igati teie teenistuses, et või teie käsutuses vastata teie küsimustele. suur aitäh kõikidele meie ekspertidele väga põnevate ettekannete eest ja nagu ikka, on meil võimalik veel lisaks küsida infot. võib-olla kui tahame teatud näidete kohta rohkem infot. härra De Castro, palun. kaks minutit. suur aitäh, eh, lugupeetud esimees ja aitäh kõikidele täna pärastlõunastele külalistele. Teid väga huvitavad ettekanded ja ma tahaksin eelkõige meelde tuletada seda, et pärast erinevaid eksperimente Euroopas kui mäletan õigesti, kaheksas riigis siis eh, järjest on võetud eh, märgistuse kohta vastu siseriiklikke norme. see tähendab seda, et meil oleks vaja läbi vaadata äh, alusmäärus. Marta Rabella on alati siin olnud, täna ta, ta küll ei ole, aga tema eelmise ametisoleku aja jooksul siis äh, koostas arvamuse komisjoni ettepaneku kohta, aga Sommeri raport oli meil ning me oleme toetanud äh, tegelikult kohustuslikku märgistamist kõikide toiduainete kohta äh, ja me tahame, et toodaks välja tarbijatele siis peamise koostisaine päritolu. ma tahaksin äh, küsida, kas rakendusaktis, mis volinik Andrikakis mõned nädalad tagasi, mida volinik tutvustas mõned nädalad tagasi, kas tegemist on oluliste sammudega edasi nüüd või mitte. kas sellega on muudetud kohustuslikuks päritolu väljatoomine või siis kas ei oleks võimalus nüüd sellega seoses uuesti läbi vaadata algmäärus ning võib-olla siis järgmise ametisoleku aja jooksul võtta vastu sellised normid, mis tuleksid kasuks ähm, tarbijatele, kuid samuti vastaksid sellele, mida me oleme korduvalt täiskogule siin parlamendis nõudnud. võib-olla peaksime me võtma selle enda eesmärgiks ning tegema sellealase ettepaneku ka komisjonile. suur aitäh, äh, palun äh, proua Aguilera Gracias, presidente. Quiero agradecer las intervenciones. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada sõnavõtjaid. suur tänu eh, teile nende selgituste eest, mis puudutab erinevaid algatusi. aga üks asi teeb mind murelikuks. päritolu märgistamine on muidugi väga tähtis informatsioon, mis peab olema tarbijate käsutuses, aga lisaks sellele ja härra Moncalvo rääkis ka sellest, kui lisaks on sellel ka positiivne mõju nende toodete tootmisele et kui me rääkisime sellest et, et kakskümmend kuus protsenti on märgistamine äh, suurenenud, aga kas sellega kaasneb ka hinnatõus? et hinnatõus tootjatele, põllumeestele, tarbijatele, et ka see on väga tähtis aspekt nagu ma ütlesin, ma olen igati kõik see, kõige selle poolt. aga mul on üks küsimus, et kuidas on lood protektsionismiga ja protektsionismi argu-, argumendiga, jah, läbipaistvus on väga, väga hea e väga tähtis on tarbijate teavitamine, aga päritolu ei ütle mitte midagi selle kohta, et kuidas antud toode on toodetud. et, et no näiteks, et on toodetud just selles kohas või selles piirkonnas. et mis mulle muret teeb, on selle medali teine pool. ma olen vägagi nõus kogu selle kontseptsiooniga ja järgmise mandaadi ajal me peaksime sellega veel kaugemale minema, aga ma kardan, et see toob kaasa teatud protektsionismi. ja kuidas oleks võimalik vältida sellist protektsionismi? suur tänu, härra, härra esimees. jätkuks sellele, millest Paolo ja Clara Aguilera rääkisid. kõigepealt suur tänu kolmele mm, sõnavõtjale äh, täiesti selge on see, et on vaja ümber vaadata vastav seadusandlus ja me äh, parlamendis teame seda väga hästi, aga ma tahaksin esitada kõigepealt äh, ühe küsimuse komisjonile. eks kas on tehtud, kas komisjon on teinud ka öö, äh, koostanud mingisuguse ülevaate arengutest selles osas ja seoses selle öö, ähm, määrusega. aga täpsem küsimus, mis puudutab päritoluriigi märgistust. minu meelest päritolu on vajalik, aga see ei ole piisav. aga me peame mõtlema jah, selle peale, et mis on päritolu, aga tarbijate nõudmised lähevad natukene kaugemale veel. ja kõige selle peale me peame oma tulevases toos, töös mõtlema. ja ja toiduaine ahelas, kas seoses, kas märgistamine on kuidagi mõjutanud ka neid, kes äh, teatud toodetega turule tulevad? et kas kuidagi on ka eristatud vastavalt näiteks päritolule äh, tooteid, no näiteks äh, veini, et kas see on ka kaubavahetust kuidagi mõjutanud äh, ja mõjutanud kaubavahetust ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. et need oleksid minupoolsed küsimused, millised on teie kogemused selles osas? jah, aitäh! tulen selle juurde, mis äh, Paolo de Castro ütles. kõigepealt me peaksime mõtlema äh, selle peale, millised võiksid olla täpsemad Euroopa normid äh, toodete päritolu äh, kohta meie siseturul. mul on küsimusi külalistele. tarbijad, kui küsime, mis nad tahavad, alati ei ütle välja äh, kogu tõde on ka uurimusi selle kohta, et on tarbijaid, kes tõepoolest äh, tutvuvad sellega, mis on kirjutatud äh, piimaetiketi peale, aga ähm, jogurti puhul näiteks, äh, kui küsida kõigilt tarbijatelt, kas nad on siis tutvunud sellega infoga või mitte, siis võib-olla tulemused on vägagi varieeruvad. tahaksin küsida nende äh, riikide kohta, kus eksperimente läbi viidi, kas ka teatud kontroll on sisse viidud ja kuidas see kontrollisüsteem võiks toimida? härra Vaits, palun. Ähm, härra Vaits suur tänu teile ettekannete eest ja mul on mitmeid küsimusi. kõigepealt küsimus meie Soome kolleegile. milline oli tarbijate reageering või äh, restorani klientide reageering, kes nägid neid äh, märgistusi? ja Itaaliat puudutavas ettekandes te ütlesite, et hinnad on tõusnud kakskümmend viis protsenti, aga mitte just piimahinnad aga mis siis juhtus sel ajahetkel, kui piima hind äh, langes ja jõuliselt langes. sellepärast, et äh, tihti täispiima moodustab ainult kuus protsenti piimatoodetest, mis meil turul on. ja kui me vaatame sealiha ja kui see, siis sigu toidetakse Brasiiliast, USA-st toodud äh, toiduga, siis kust nad lõpuks tuleb see sealiha? Bit... suur aitäh, tegemist on mõneti isegi revolutsiooniga Euroopa Liidus. me räägime su-, enamast märgistusest eh, ning räägime sellest, et tuleb kirja panna, kust riigist eh, on toiduained pärit, aga me ju räägime Euroopast, siin me ei peaks muret tundma selle pärast, millisest liikmesriigist eh, toit on aga meie rahva valitud esindajatena oleme siin äh, vastuseisus komisjoniga ning meie oleme need valitud esindajad. põllumehed ütlevad meile, et peate meid aitama, sellepärast et meile makstakse väga kehvasid hindasid, vaadake, kui palju tuuakse sisse naaberriikidest. muidugi naaberriigid tõenäoliselt ongi ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja sellest tulenevalt tegelikult me peame ju võitlema Euroopa Liidu äh, kui sellise vastu. loodetavasti mõistate, mida silmas pean. Ühendkuningriigis me oleme alati muret tundnud selle pärast. me tahaksime tõesti välja tuua selle, et see, mis me kodus toodame, on hea, aga me ei saa seda teha, sellepärast on reeglid. sellest tulenevalt ongi meil selline süsteem, kus me tootjaid kutsume üles täitma teatud standardeid ja siis kutsume üles äh, ka poodidekette äh, ostma siis vastavalt nendele standarditele ning me üritame tagada, et ainult Briti äh, tootjad neid standardeid täidavad ja nii edasi. me oleme niimoodi sellest süsteemist ümber saanud, aga ma arvan tõesti, et on tootjad, kes tunnevad huvi ainult hinna vastu ja sellele vastavalt ostavad, aga on ka neid, kes tegelikult toetaksid pigem oma koduriigi toodangut, kui nad saaksid ja nad võib-olla andestavad ka mõne pennilise hinnavahe. ja on ka neid, kes ostavad muudel põhjustel, sellepärast et mahetoodang või äh, õiglane tootmine. seega me näeme nüüd äh, seda, et tegelikult äh, hakatakse hind maksma vastavalt riikide päritolule. proua Koševska, suur tänu ettekandjatele ja ma tahaksin äh, tulla tagasi ühe küsimuse juurde, küsimuse juurde, millest ka Poola kirjanduses või ajakirjanduses väga palju äh, räägitakse, et äh, meil müüakse Saksa kartulit ja märgistatud on, nagu nad oleksid äh, Poolas kasva, kasvatatud ja aga nad on sorteeritud ainult äh, Poolas ja nüüd öeldakse, et nad on Poola äh,, Poola kartulid, nii et tegemist on äh, klientide eksitamisega et tegelikult etiketi peal on kirjas, et äh, tegemist on saksa kartulitega, aga Hiina äh, lipikul on, et on tegemist Poola kartuliga. rohkem ma sõnavõtusoove saalist ei näe. ja johtuvalt sellest palume äh, vastata kõigepealt ja igaühel on kaks minutit vastuseks. ja teeme samas järjekorras, nagu te varasemalt sõna võtsite. okei okay.. hästi, üritan siis vastata kõikidele küsimustele, mis esitati. mis puudutab komisjoni hinnangut nende meetmete tõhususele, mis puudutab Itaaliat, siis piima päritolu meede ja kõikide muude piimatoodete kohta käibemeede, mis jõustus kaks tuhat seitseteist esimesel aprillil. siin komisjon näeb ette kontrolli tõhususe kohta kaks aastat pärast meetme jõustumist, nagu on ette nähtud ka alusmääruses ning sellest tulenevalt siis komisjon ei ole veel hinnanud seda, kuivõrd tõhus on olnud Itaalia meede. samas Itaalia vastav ministeerium ning kontrolliametid viivad ka läbi oma hinnanguid. piima hinna tõusu osas äh, tarbimisel või siis äh, tarbijale, siis äh, siin me oleme kasutanud omaenda andmeid ning äh, ISME on siis äh, hinnanud omalt poolt seda, kui, äh, kuivõrd on piima hind tõusnud ja see oli null koma kuus protsenti. ning mis puudutab muid tooteid nagu juustud, siis siin ei ole ka näha mingit erilist hinnatõusu ja sellelt tulenevalt siis see kakskümmend viis protsenti, mis on tootjatele, on, on tõesti suur tõus ning seda on saavutatud just nimelt ka osaliselt märgistamise tõttu ning see hinna paranemine äh, on ka praegu päris hästi nähtav. Äh, olgugi, et on ka muid äh, märke sellest Euroopa tasandil, et hinnad ei liigu alati samas suunas mis puudutab seda, et äh, päritolu on küll vajalik, aga mitte piisav, see on esimene samm, tegemist on neutraalse infoga, mis aitab kodanikel valida. ehk siis me ei taha kuidagi suunata äh, liikmesriigi tarbijaid valima just oma liikmesriigi toodet. me anname neutraalset informatsiooni ja see aitab valida. muidugi mõistan kodanikke, kes tahavad äh, peaasjalikult osta oma koduriigi tooteid, aga uuringud, turu-uuringud näitavad, et mitte kõik ei lähtu sellest. selline neutraalne informatsioon on aga väga oluline. samas tarbijad muidugi tahavad enamat. Nad tahavad alati rohkem informatsiooni, nad tahavad teada, kas on tegemist keskkonnasõbraliku tootmisega, kas arvestatakse loomade heaoluga, samuti töötajate töötingimused kes meil põllumajandusettevõtetes töötavad ning äh, päritolu äh, märgistus tegelikult aitab mõista tarbijatel ka seda, äh, millistest reeglitest peavad põllumehed kinni pidama tootes. mulle valmistab suuremat muret aga selline süsteem, mis praegu on vabatahtlik, nagu kolmevärviline märgistus äh, Suurbritannias või siis see uus Prantsuse süsteem, kus see info ei ole neutraalne või siis ähm, kolme värviga nagu äh, valgusfooris äh, siis suunatakse tarbijat valima teatud toodet. tegemist ei ole neutraalse infoga, vaid tegemist on teatud info kokkuvõtmisega, mis siis suunab tarbijate valikat ning lõpetuseks kontrollide kohta, jah, kontrollisüsteem on esmatähtis. Itaalias kõik toiduaine kontrolliga tegelevad äh, ametid kontrollivad ka märgistust ning seejärel äh, siis äh, edastavad võimalikud pettusjuhud ka ministeeriumile, nii et kontrollid on jah, kindlasti väga olulised, ei puuduta ainult päritolu, vaid puudutab tegelikult kõiki muid aspekte samuti toiduainetest, aitäh! Dziękuję. Bardzo proszę. Thank you, Mr Chairman uh.... suur tänu, esimees. mõned uh, päris huvitavad küsimused, proovin vastata järjekorras. härra Castro, olen teiega täiesti nõus. Soomes me usume vägagi ühtsetesse reeglitesse Euroopa Liidis, me arv-, liidus, kuid uh, päritoluriigi teadmine on see, mida tarbijad tahavad. ja kui see kehtiks nii kõikides äh, liikmesriikides, oleks olukord parem kui praegu, kus eksperimendid riigid on olnud erinevad. see oli väga huvitav märkus, mille tegi ka proua Garcia tootmissüsteemide kohta. sõltumatult sellest, et me teame, mis on päritoluriik mõne toidu puhul, aga me ei tea mitte midagi tootmissüsteemist, see on täiesti tõsi kuid ma arvan, et päritoluriik on selline lihtsalt kättesaadav vili. info on ju olemas, toidutootjatel on see info ka olemas. pigem lihtsalt palume neilt seda infot jagada. tootmissüsteemide kohta meil tegelikult ei ole selliseid süsteeme ja kindlasti mitte kõigis liikmesriikides, kus me teaks, milline on olnud mingisugune toidu tootmissüsteem ja see oleks täiendav halduskoormus, kui hakatakse seda nõudma Äh, loomade heaolu eeskirjad ja mõned teised eeskirjad. Nende osas ma arvan, meil on päris äh, head äh, süsteemid olemas, kus infot võib jagada, kus see pole küll kohustuslik, Taanis näiteks on väga hästi toimiv loomade heaolu süsteem, kus on kohe teada, kui toit ost-, ostetakse, siis on kohe teada, millised on olnud loomade heaolu eeskirjad. härra Dorfmanni küsimus mis puudutas kontrollisüsteeme, et kas meil on olemas üldse, kas üldse saab kuidagi kontrollida päritoluriigi märgistamist ja kas seda tehakse või mitte? jällegi huvitav küsimus, minu taust on tegelikult Toiduinspektsiooni alane ja ma ütleksin, et kui meil on Euroopa-ülesed eeskirjad toidu märgistamise osas, siis nad on tuntud ka tarbijate jaoks ja tarbijad on just need, kes oskavadki öelda, kas neid eeskirju rikutakse, nii et ma arvan, et et äh, kontrollijad saaksid üsna kiiresti teada, kui märgistus oleks puudulik. Soomes oleme seda ka juba näinud piima- ja lihatoodete puhul. ja Saksa esindaja esitas väga huvitava küsimuse, kas tegemist on Soome seaga, kui ta on kasvanud äh, süües Brasiilia toitu sööta, loomulikult on ta siis äh, Soome või Saksa või mis iganes siga. me ei saa kuidagi äh, hoida seda ära, et söötasid on erinevaid, kuid äh, tootmissüsteemides on väga suuri erinevusi riikide vahel ja riikide siseselt ja minu viimane slaid muide oli ka rõngas sabaga siga. Soome ja Rootsi on vist ainsad riigid, kus sigadel endiselt on veel sabad. sigade jaoks on see suur asi ja peaksime selle peale mõtlema ka teistes liikmesriikides, aga me ei saa muidugi kuidagi öelda, et üks siga oleks parem kui teine. Thank you very much um.... suur tänu, esiteks äh, vastan härra De Castrole. Äh, tarbijakaitseorganisatsioonina toetame ka seda, et meil oleks äh, riik, Euroopa-ülesed eeskirjad, see oleks siis tagaks võrdse teabe kõikidele tarbijatele Euroopa Liidus, kindlasti toetame seda mõtet see on ka üks par-, prioriteetidest Euroopa Parlamendi jaoks, ma loodan. proua Aguilera küsimus, kas päritolu tähistamine on protektsionistlik meede, kindlasti mitte tarbijate vaatenurgast. tegemist on tarbijatele faktilise informatsiooni jagamisega, kust toit on pärit ja ma ei öelnud midagi tootmissüsteemide kohta oma sõnavõtus, ütlesin aga seda, et mõningad operaatorid kasutavad päritoluriigi äh, märgistust turundusstrateegiana siis, kui see neile sobib, kui toit või selle koostisosa on koduriigis toodetud, aga me tahaksime näha hoopis seda, et tootjad annaks samasugust informatsiooni sõltumatult sellest, kust see toit tuleb, me tahame tarbijatena äh, infot, et saaks valida ja igaüks saab siis otsustada, kas äh, osta koduriigis toitu, toodetud äh, toitu või mõnes teises riigis, kuna, kuna tegemist on näiteks äh, mingisuguse hea mainega, toiduainega, nii et meil, tarbija tahab läbipaistvat informatsiooni oma valiku tegemiseks. härra Dorfmanni küsimus. et see, mida tarbijad ütlevad ja teevad supermarketis, siin on vahe. on koostatud uuringuid, mis näitavad, et tarbijad tõesti tahavad seda infot päritolu kohta ja on olnud ka komisjoni poolt teostatud uuringuid, Europarameetri ülevaateid ning piimapäritolu uuring, kui ma õigesti mäletan isegi, isegi kaheksakümmend kolm protsenti tarbijatest ütlesid, et nad on nõus maksama isegi pisut rohkem, et äh, infot saada. nii et vähemalt mõned tarbijad on nõus maksma info eest, kui seda kasutada vahendina, kuidas hinnata seda nõudlust, ma arvan, et see on üsna selge, see on tarbijate jaoks väga tähtis, nad tahavad teada täpsemalt, kust toit on pärit. suur tänu ja sellega oleme lõpu-, lõpetanud äh, selle esimese paneeliga ja oleme ära kuulanud esimesed ettekanded ja kuulasime ära saadikute küsimused ja ka ekspertide vastused nendele küsimustele. nüüd palume teise paneeli ekspertidel kohad sisse võtta ja nagu ma ütlesin, nüüd järgmise osa tööd juhib keskkonnakomisjoni esinaine proua Palean ja paluksin teise paneeli ekspertidel siin presiidiumiskohad sisse võtta. Thank you very much uh,, Chair Sikerski. suur tänu, esimees. selle esimese paneeli arutelude juhatamise eest ja, ja selle ühise kuulamise korraldamise eest koos kes-, Keskkonnakomisjoniga, mul on au juhatada teise paneeli tööd. siin me tegeleme sektoripõhise lähenemisega toiduainete märgistamisel. toiduainete märgistamine, eriti päritolutähised, on väga suure tähtsusega Keskkonnakomisjoni jaoks, mitte ainult sellepärast, et see kuulub meie pädevusvaldkonda, aga ka sellepärast, et see on vägagi seotud toiduohutuse teemaga. me oleme vastutavad Euroopa kodanike, tarbijate, nende tervise eest, see on oluline aspekt Keskkonnakomisjoni jaoks. me jälgime seda teemat väga tähelepanelikult, pettused, tarbija usaldus ning toiduahela toimimine on meie jaoks olulised väljakutsed. täiskool vastu võetud resolutsioon komisjoni, meie komisjoni algatusel aastal kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist päritoluriigi liha tähistamise osas ning kohustuslik päritoluriigi tähistamine teatud toiduainete puhul on näidanud Euroopa Parlamendi suurt huvi nende teemade vastu. mõlemas resolutsioonis kutsuti üles täiendavatele eeskirjadele, võttes arvesse seda, et tarbijate suur enamus tahab teada rohkem selle kohta, kust toit on pärit ja mis on tema kvaliteet. tänane teine paneel tegeleb küsimusega, kas kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta rakendusmäärus, mis võeti vastu vähem kui nädal aega tagasi, toob lõpuks selguse sellesse, äh, kuidas kohustuslikult või vabatahtlikult tuleb tähistada päritoluriiki toiduainete puhul, kas see pakub äh, seda läbipaistvust, mida tarbijad soovivad ja kas see samas võtab arvesse tootjate ja muude osaliste erivajadusi. kõigepealt tutvustan meie kolme eksperti, proua Doroto Kozlovska, tere tulemast, tegeleb seadusandluse ja toiduohutusega Poola Toidutööstuse Föderatsioonis Dirk Jakobs, asepeadirektor esindab organisatsiooni Food Drink Europe ja Paolo Carra, kes on nõukogu esimees äh, Itaalia riisitootjate ühenduses. ja lõpetuseks kuulame ära Euroopa Komisjoni proua Aleksandra Nikolakopulu toiduinfo ja koostise üksuse juht Tegesantest ja selgitab pisut äh, rakendusakti tausta. ootan huviga arutelusid, on ka küsimuste ja vastuste võimalus. ja esi, esimeseks annan sõna proua Kozlovskale. Teil on sõna kümneks minutiks. Please. E, Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie przewodniczący. proua esinaine, austatud härra esimees, mu daamid ja härrad, suur tänu selle kutse eest kutse eest rääkimaks Euroopa Komisjoni rakendusmääruses, mis alles hiljuti välja tuli ja toot-, tootjate seisukohast, keda mina öö, äh, esindan toiduainete tööstuse sektoritel, et esindan toiduainete tööstus öö, ja tootjaid, kes äh, toodavad väga mitmeid erinevaid tooteid ja tegelevad ka jaemüügiga. Rozporządzenie wykonawcze komisji zostało wydane komisjoni rakendusmäärus täiendab alusteksti ehk siis alusmäärust on number üksteist kuuskümmend üheksa kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja tegemist on sellega, et edastada tarbijatele informatsiooni toiduainete kohta ja siin on täpsemalt siis tegemist sellega, et teavitada tarbijat toiduainete päritolu kohta ja vastavalt sellele tekstile see puudutab ainult teatud olukordi, kui põhi koostises on erinev kui teine koostisosa, nii et see puudutab põhi, põhimõtteliselt selliseid tooteid, mis koosnevad kahest koostisosast. ja mis puudutab tooteid, siis kõigepealt on vaja toodet analüüsida, vaatamaks, milline on põhikoostisosa päritolu. nii et, et tegemist on siis Äh, toiduainetega, mille osas äh, päritolu informatsioon on edastatud. tegemist võib olla ka erineva olukorraga, et äh, kõigepealt toiduained, mi-, mille kohta informatsiooni esitamine on kohustuslik vastavalt artikli kakskümmend kuus lõige kaks või teine võimalus, et see on vabatahtlik informatsiooni esitamine. aga see ei puuduta seda osa, mis puudutab kaitstud päritolunimetusi et selle kohta on eraldi tekst ja selle kohta komisjon viib läbi veel eh, eraldi turu-uuringu, nii et praegu kindlat seisukohta selles osas ei ole. aga tootjad selleks, et rakendada ellu seda, neid sätteid, ja ka liikmesriikide kontrolliasutuste jaoks mis on väga tähtis, on see, et kõigepealt, et mis on peamine koostisosa ja eh, kuidas me seda tõlgendame. Äh, vastavalt äh, määrusele üksteist kuuskümmend üheksa. aga äh, selle mõiste tõlgendamisel on kaks erinevat osa ja seisukohad võivad olla väga erinevad selles osas, mis puudutab peamist koostisosa ja tihti ei teata, millist informatsiooni peaks edastama seoses toote päritoluga, nii et see on tõsine probleem, nii et see mõiste kui selline võimaldab väga erinevaid tõlgendusi tegemist on tekstiga, kus ei öelda, et kuidas see informatsioon tuleb ära tuua, kas äh, kirjalikult võib kasutada mingeid sümboleid, jooniseid, äh, sõnu selleks, et äh, näidata ära, et kust antud toode pärit on, millisest riigist või piirkonnast. aga mis on toiduainete tootjate jaoks väga tähtis, just nende toiduainete puhul, millel on kaks koostisosa, see on see, et praegusel hetkel meil on äh, kaitstud päritolunimetusi, mille puhul juba tuuakse ära, et kust on pärit antud toode, aga tihti ei ole see täiesti piisavalt selgelt ära toodud Eh, selle teksti rakendamisel on see väga tähtis, sellepärast et turul meil on teatud hulk selliseid tooteid, kus kasutatakse erinevaid võimalusi äh, ütlemaks, milline on antud toote päritolu. aga näiteks meil on Poola turul Ungari supp, guljašsupp ja mida tarbitakse pärit, päris ulatuslikult, aga ega see guljaš ei, ei tule Ungarist ja näiteks Hollandi kaste on öeldud, et äh, see kaste koosneb äh, koosneb äh, munadest ja võist, aga see ei ole sugugi mitte Hollandist pärit ju. aga mis, nüüd mis puudutab toiduainete tööstuse ootusi. alati, kui võetakse vastu uus õigusakt Euroopas, siis ootused on järgmised. kõigepealt see tekst peab olema selge, lihtne ellu rakendada. edasi äh, selle, sel tekstil ei tohi olla erinevaid tõlgendusi, tõlgendusvõimalusi ja väga tähtis on ka see, et läbi selle harmoneeritakse reeglid Euroopa Liidu turul just eriti, mis puudutab äh, toiduainete tööstust nüüd, mis puudutab see harmoneerimine on tootjate jaoks väga tähtis ja nagu me kuulsime, et on väga mitmeid liikmesriike, kes on välja töötanud oma süsteemid, mis puudutab tarbijate informeerimist ja ka oma õiguskorra just seoses tootjatega, aga me ei ole kursis kõigi nende tekstidega. aga tihti nad on küll kättesaadavad erinevates keeltes, aga me ei tea täpselt, et milline õiguslikust seisukohast olukord on, milline tekst on juba vastu võetud, äh, milline ei ole ja me, et asjad ei ole selged ka selles osas, mis puudutab vastastikust tunnustamist. ja lisaks sellele on veel mitmeid teisigi küsimusi, mis tõstatuvad. Äh, näiteks erinevad kriteeriumid, mida kasutatakse siseriiklike reeglite kindlaksmääramisel näiteks jaekaubanduses Äh, ka jaekaubandusel on väga palju erinevaid ootusi. näiteks äh, tooted, mida müüakse väga mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, et ühes liikmesriigis on reeglid äh, ühe, ühed, teises teistsugused, et mida me arvame sellest tekstist, millised on tema miinused ja plussid? muidugi plussiks on see, et kui seda kasutatakse kogu Euroopa Liidu territooriumil, läbi selle tagatakse harmoneerimine ja tagatakse teatud paindlikkus, mis puudutab päritolu äh, kohta teavitamist ja võimaluste nimekiri on ära toodud, mis on äh, peaaegu kõikehõlmav. nii et paindlikkus on samuti väga tähtis aga on ka miinuseid praegusel tekstil. põhiliseks takistuseks on see, et, et seda on võimalik tõlgendada ka erineval moel ja lisaks teinekord on väga raske kindlaks määrata, milline on see peamine koostisosa. ja ka ettevõtteid silmas pidades peaks sinna sisse viima teatud muudatused ettevõtted peavad kohan-, kohandama oma tegevuse vastavalt selle uue teksti sätetele ja see puudutab väga mitmeid erinevaid aspekte. muidugi täiesti selge on see, et kõigepealt on vaja selgus selles osas, mis puudutab koostisosa, tooraine kvaliteeti, mida peab kontrollima ei tohi unustada, et see kõik on otseselt seotud päritolukohaga, muidugi tuleb trükkida uued etiketid, selleks, et tagada ka jälgitavus just selles osas, mis puudutab kasutatud toorainet, on vaja ära tuua, kust on pärit peamine koostisosa ja on vaja tagada ka ulatuslikum sisekontrollisüsteem. ka see on selline aspekt, mida ei tohi sugugi silmist lasta Mm, johtuvalt kõigest sellest on vaja üleminekuaega ja meie meelest tootjate jaoks on tõesti väga hea uudis see, et see üleminekuaeg, kohanemisaeg on esimese aprillini kaks tuhat kakskümmend. ja nagu ma ütlesin, üks miinustest on võimalus erinevalt tõlgendada seda teksti ja tõlgendada seda, mida kujutab endast peamine koostisosa. tõlgendused ei ole erinevad mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid ka ettevõteti ja kui äh, tootjate ja kontrollijate lähenemine ja tõlgendamine ei ole nende reeglite puhul sama, siis kuidas toimida sellises olukorras? mida me teeme siin, kui ettevõte tõlgendab äh, reegleid ühtemoodi ja kontrolliasutus teistmoodi? sellega võivad seonduda väga tõsised äh, trahvid või ettevõte võib olla kohustatud toote turult eemaldama, trükkima uued etiketid, nii et see mõju tootjatele on vägagi ulatuslik ja me arvame, et äh, Euroopa Komisjon peaks välja töötama ka selle teksti rakendussuunised ja ära tooma piisava arvu näiteid, selleks et me teaksime, kuidas tõlgendada seda teksti. ja just äh, seda osa, mis puudutab peamist koostisosa ja need suunised ei peaks puudutama mitte ainult sisu, vaid sinna peaks olema juurde lisatud ka piisaval hulgal näiteid, mis lihtsustaks selle teksti ellurakendamist ja see võimaldaks vähendada ka erinevaid tõlgendusviise ja vältida olukordi, kus ettevõte ja kontrollijad erinevalt tõlgendavad seda teksti. aga üldiselt me suhtume positiivselt sellesse teksti, sellel on rohkem plusse kui miinuseid, aga samas siiski valitseb suur ebaselgus just, mis puudutab võimalikku tõlgendamist, nii et me arvame, et peab harmoneerima lähenemise kogu Euroopa Liidus selles osas, mis puudutab koostisosi ja peamist koostisosa ja edasi olemas on ju ka riikidel oma reeglid, mida ei tohi ka unustada. suur tänu, järgmisena annaksin sõna härra Jakobsile. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. seni, kuni minu esitlust üles pannakse, tahaksin teid tänada selle arutelu korraldamise eest olen Dirk Jakobs, esindan Food Drink Europe'i nimelist organisatsiooni, tootjate organisatsioon on see meil on äh, erinevat tüüpi liikmeid, meil on kakskümmend viis äh, erinevate riikide föderatsiooni ühendust, kakskümmend seitse sektoripõhist ühendust, nii nii kohvitootjaid kui saiatootjaid kui joogitootjaid, meil on kakskümmend üks äh, ettevõtet samuti, mis on meiega seotud. toidu- ja joogitööstus on väga suur sektor Euroopa Liidus nii äh, käibe, lisandväärtuse kui töötajate osas, me oleme suurim toidueksportija maailmas, me oleme selle üle väga uhked. ja palju sellest toidust müüakse maha siseturul, müük moodustab umbes üheksakümmend protsenti kogu toidu ja joogi käibest ning Euroopa-sisene kaubandus liikmesriikide vahel moodustab umbes kakssada viiskümmend miljardit eurot aastas, see tähendab, et tarneahelad on väga integreeritud, piiriülesed, näeme väga suurt äh, kauplemise hulka toorainetega, piim, koor, sellised tooted riik, liikmesriikide vahel. ja eriti täht-, ja see on tähtis eriti nüüd, kus me tähistame kahekümne viiendat äh, ühtse turu aastapäeva käesoleval aastal. seitsekümmend protsenti põllumeeste poolt toodetust kasutatakse ära sisendina toiduainete tööstuses, nii et on vastastikune, suur vastastikune tõl-, sõltuvus tootjate ja töötlejate vahel Euroopa Liidus. nüüd õiguslik raamistik, selle kohta on juba palju ära öeldud, aga tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Parlament, Nõukogu ja Komisjon on juba laiendanud äh, ra-, seadusraamistikku ja on lisanud sätted, mis ta-, tagavad selle tarbijaid ei eksitataks, on ka palju vabatahtlikke kavasid, nii ka peamise koostisosa, õigusakt on oluline osa sellest. sageli arvatakse, et tootjatele ei meeldi läbipaistvus ja päritolu info, see ei ole, ei vasta tõele. ettevõtted järjest rohkem kasutavad ära tarbijate huvi aga selleks peab olema täidetud kolm tingimust, kõigepealt tarbijate huvi, mis ei ole alati väga ühtlane, siis soov ka maksta, tarbijad ei taha alati maksta täiendava info eest, isegi kui neid huvitab see info ja see peab olema ka teostatav. on väga keerukad tarneahelad, näiteks kohvisektoris. seda on väga keerukas, kui mitte võimatu teha on palju vabatahtlikke kavasid turul, geograafilised tähised omavad ekspordiväärtust üksteist koma viis miljardit, see näitab, et huvi vabatahtliku tähistamise suhtes on olemas kohaliku ja traditsioonilise toodangu edendamiseks, toot-, töötlemismeetodite esiletõstamiseks ja ka rõhutamaks kõrget kvaliteeti Euroopa toodete puhul kogu maailmas ja me oleme ka suurim toidutootja, juba ütlesin. kohustuslik märgistamine, kõigepealt alustades Prantsusmaalt, Prantsusmaast. kõik need olid ajas piiratud eksperimendid. erinevate meetmete seas näete erinevusi, nii sisulisi kui ajalisi kui, ja kui ka selles osas, kas lõpuks koostatakse aruanne või hinnang. aga näeme siin, et esimesed aruanded valmivad käesoleva aasta lõpuks, seal siis näeme, mis on siis mõju mitte ainult tarbijatele, vaid ka ettevõtetele ja kaubandusele. näeme juba praegu, et neid nimetatakse eksperimentideks, aga, aga mõju ettevõtetele on kohene. ettevõtted pidid muutma tarneahelaid muutma märgistust, transporti, kohanema ja isegi kui on vastastikuse tunnustamise klausel paljudes määrustes, siis see ei takista taasriigistamist. tarnimise puhul näiteks Prantsusmaal oleme näinud äh, vorstitööstuses, kus tuleb importida sinki selleks, et keedusinki valmistada Prantsusmaal. Nad ei saa enam kasu, nad ei saa ainult kasutada äh, Prantsuse sinki ja nüüd neil on tekkinud probleemid ja on teatunud jaekaubanduse surve, kus nõutakse, et see sink peaks olema Prantsuse päritolu, nii et me näeme väiksemat importi, kakskümmend protsenti on kahanenud import ja kakskümmend protsenti on kahanenud ka tulusus nende ettevõtete jaoks. selle põhjuseks on ka see, et tarne tavasid tuleb muuta Äh, tootmisliinid on, tuleb eraldada erinevate riikide tarbeks. lepingud on läinud kaotsi, ärgem unustagem ka ebatõhusust, näiteks äh, toidu raiskamise läbi. mõju on ka Euroopa-lisesel kaubandusele, mille, mille tulemuseks on vähem konkurentsivõimeline tootmine ja tarneahel ja seepärast kõrgemad tooraine hinnad, mis võivad äh, kajastuda kõrgemates tarbijahindades. me juba rääkisime jaehindadest. Äh, kokkuvõttes ei ole kuigi kindel, kas, kas hinnad tegelikult tarbijale muutuvad kõrgemaks, see võib aga nii olla, igal juhul süsteemile tekib suur surve. nüüd suured ja väikesed firmad, need, mis asuvad piiri ääres, firmad, millel on tooraine osas eri, erinevamad tarneallikad on kõik need, keda see kõige rohkem mõjutab. komisjoni mõjuhinnang kaks aastat tagasi andis juba esimese ülevaate. näiteks liha puhul viisteist kuni kakskümmend protsenti, kuni viiskümmend protsenti kõrgemad tegevuskulud ning äh, piim ja piimatooted kuni nelikümmend protsenti, eriti piirialadel tegutsevates ettevõtetes. siin me näeme seda negatiivset mõju. see oli teoreetiline, aga nüüd me näeme ka tõelist mõju turule. ja näiteks Prantsusmaa puhul on oluliselt kahanenud Belgia eksport, piima eksport Prantsusmaale pärast seda, kui Prantsusmaa määrus jõustus seitseteist koma seitse protsenti, toimus langus esimese kaheteist kuu jooksul pärast määruse vastuvõtmist see ei ole sugugi väike asi. rääkisin piimast, aga isegi piimapulber, selle eksport Prantsusmaale on täielikult kadunud. nii et näeme siin negatiivset äh, mõju, mis on sellel riigipõhisel lähin-, lähenemisel ja kohustuslikul märgistamisel, mis võib mõju olla, mis mõju võib sellele olla kauplemisele siseturul. sama võib öelda Saksamaa poolt toimuva ekspordi kohta, ka Rootsi näide on olemas, kus eksport Prantsusmaal on kahanenud kolmkümmend protsenti lihatoodete osas. näeme selliselt reaalselt turul selliseid esimesi mõjusid. meil on ka mõningaid õigusalaseid muresid. kõigepealt FIC-i määrus nõuab, et riigid esita-, tõendaksid toidu ja kvaliteetseoseid, ükski riik ei ole seda teinud. ja nõutakse ka, et äh, näidataks mõju tarbijatele. kas me räägime siin päriselt tarbijate huvist või me räägime teistest eesmärk, räägime teistest eesmärkidest, näiteks Saksa määr-, äh, Hispaania määruse puhul sõnaselgelt on öeldud, et selle meetme eesmärgiks on protektsionism. kas see on nüüd tõesti selle meetme eesmärk päriselt? ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. mõnedes riikides, näiteks Itaalias, Rumeenias, on vastu võetud õigusakte, ilma et oleks sellest äh, teavitatud Euroopa Liitu, mis ei vasta nendele menetlustele, mis meil kehtivad Euroopa Liidus. ning rahvusvaheline mõõde samuti, sest kaubanduspartnerid ei ole väga rõõmsad. Kanada eelmisel nädalal teatas et nad kavatsevad WTO ette tuua Itaalia juhtumi pasta määruse osas. nii et see ei ole ka väga hea äh, kaubanduse usaldusväärsuse seisukohast. Need määrused tuleb teatada WTO-le samuti, siiamaani seda tehtud ei ole. ja ei ole ka olnud meil väga lihtne saada ülevaadet sellest, äh, mis on olukord nende siseriiklike meetmetega nii et segadust ja arusaamatust on. viitasin juba mõjuhinnangule, mis on jäetud tähelepanuta mõningatel juhtumitel, tundub. kulude aspekt on jäänud tähelepanuta ning mõju tarbijahindade rahvusvahelisele kaubandusele ning võrreldavusele äh, meie Euroopa tarneahelale. ning peamine toost, koostisosa, selle märgistamine, väga pikalt ei räägiks siin sellest, olen nõus kolleegiga on, harmoneeritud lähenemine on väga oluline peamise koostisosa märgistamise osas. see ilmselt teeb ka siis lõpu siseriiklikele meetmetele. kui meil on siseriiklikud Euroopa Liidu meetmed kõrvuti eksisteerimas, see on ebasoovitav ja see on ka ettevõtete jaoks teostamatu ja isegi need riigid, kus on siseriiklikke meetmeid võetud, on ka konkreetselt öeldud, et need need määrused lõpevad kehtivuse siis, kui peamise koostisosa rakendusakt võetakse vastu ja nüüd on ka see jõustunud ja seega me eeldame, et need, et need kaovad. selguse puudus, sellega tuleb edasi tegeleda. me tahame, töötame suuniste kallal meie kõikidele liikmetele selleks, et aidata reguleerimisele kaasa. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, toidutarneahelad ei pii-, ei peatu riigipiiridel, ei ole ühtegi isevarustavat riiki Euroopa Liidus, me kõik sõltume teineteisest, tarneahelad on, on selliselt äh, loodud, et nad on tõhusad, toimivad, et hoitakse ära toidu raiskamist nii palju kui võimalik et oleks tagatud jätkusuutlikkus ja, ja toodete kättesaadavus läbi kogu aasta. kui me tahame toetada siseriiklikke meetmeid, siis kasutame kõige olulisema asja Euroopa Liidus, milles, milleks on siseturg. ja lõppkokkuvõttes mitte keegi ei võida riiklikust lähenemisest, me jääme kõik kaotajaks ja tegelikult äh, tegemist on nullsumma mänguga hetkel on meil olemas terve rida sätteid, õigusakte, mis hoi-, mis hoiavad ära tarbijate eksitamise võimalike eksitavate väidete poolt päritolu kohta. ja kui on huvi ja soov maksta ja kui see on tehtav, siis äh, on on tootjate, tootjad nõus selle info jagamisega, nii et keskendame rohkem sellele, et teeme reklaami hea kvaliteediga toodetele vabatahtlikul tasandil ja, ja ärgem võidelgem üksteise vastu. Uh, suur aitäh. ja härra Karra, palun. Eh, tere päevast kõigile. mul on ka vaja slaide näidata Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. tere kõigile ja aitäh, et mind siia kutsusite, mina olen Paolo Carrao, Internatsionaali Riisi president ja ma tahaksin tänada teid võimaluse eest täna siin rääkida teile riisist Itaalias ja Euroopas seoses märgistusega. Internatsionaali Riisi, mis see siis on, tegemist on ametiga, mida kontrollib Itaalia äh, põllumajandus- ja metsandusministeerium ning meie missiooniks on kaitsta riiklikku toodangut, kuid samuti läbi oma teaduskeskuste otsime lahendusi kestliku riisi kasvatamise jaoks meie juhatus on, äh, koosneb äh, tootjatest ja töötlejatest äh, Itaaliast. Itaalia on kõige suuremaks tootjaks Euroopa Liidus, viiskümmend kaks koma kakskümmend protsenti, seejärel Itaalia, Hispaania, vabandust, Portugal, Kreeka, Prantsusmaa, Rumeenia, Bulgaaria ja Ungari. aga ainult null koma kaks protsenti kogu maailma riisitoodangust tuleb Itaaliast üheks iseloomuomaduseks Itaalia toodangu puhul on see, et erinevad reisisordid, nagu näiteks Carnaroli, Arbore, Vialone, Nano, on tegelikult kaubamärgid. teisisõnu, ja lisaks sellele tuletan meelde, et Euroopa Liit äh, läbi komisjoni on ka tegelikult äh, tunnustanud äh, Euroopas reisikasvatust ning käsitlenud seda avaliku hüvena keskkonna äh, lähtepunktist. Euroopas kasvatatav riis on äh, kestlik toode ning äh, samuti on tagatud tarbijatele teatud aspektid nagu tervislikkus. aga see kõik ei ole tagatud näiteks sissetoodud riisi puhul. näiteks kui me räägime Euroopa Toiduaineohutuse Ametist, siis äh, nemad on näinud, et basmati riisi, singi ri, riisi puhul, mis on sisse toodud, on äh, äh, leitud karbentasiimi, süümi, mis on Euroopa Liidus keelatud, tegemist on fungitsiidiga. kaks tuhat kuus nägime me, et Ameerika Ühendriikidest toodud riisi puhul lisaks sellele on tegemist veel riisiga, mis, mille puhul on kasutatud geneetiliselt muudetud äh, riisi. me näeme, et Euroopa Liidus on kasutatud vabatahtlikku märgistamist, Itaalia riis enne seda märgistust juhib siis Internatsionale Riisi ning sellega on tagatud Itaalia riisi kvaliteet ja päritolu, eh, mida Itaalia ettevõtjad müüvad. tegemist on olnud hea lahendusega ja sellega me oleme üle saanud ka probleemidest, mis on olnud eh, meile seoses Ameerika Ühendriikidest sisse toodud riisi ja eh, geneetiliselt muudetud riisiga Euroopa Itaalia riis ei ole eh, nii-öelda põhitarbeained, sellepärast et eriti just Itaalia riis eh, riisi puhul on tegemist kindlate sortidega, mida kasutatakse teatud eh, toitude valmistamiseks, näiteks risoto, tegemist on tüüpilise toiduga, kuid samuti ka muude toitude valmistamise puhul, mis on samuti väga tähtsad Euroopas kasvatatud riis viimastel aastatel on aga astunud raskustesse samuti sellepärast, et meil on, sellepärast, et imporditakse nulltollimaksuga. viimase kümne aasta jooksul on viiekümne protsendi võrra import kasvanud ning äh, nüüd äh, ligi pool Euroopas tarbitud riisist on imporditud. kakskümmend viis protsenti Euroopa Liitu imporditud riisist tuleb riikidest, kus eelpool selgitatud äh, aspektid ei ole kaetud, nagu sotsiaalsed äh, õigused, kodanikuõigused ja nii edasi, nagu Kambodža näiteks. kutsun teid üles samuti tutvuma komisjoni dokumendiga äh, arengulahenduste kohta ning kus on keskendutud just nimelt suhkru ja riisi kasvatusele Äh, ning seda seoses inimõiguste rikkumisega selles valdkonnas. ma tahaksin samuti teile meelde kuulut-, tuletada, et kahekümne kolmandal mail äh, korraldasime teise foorumi siin Brüsselis Euroopa riisi kohta ning äh, seal tuli samuti välja see, et tuleb kinni pidada vastastikuse põhimõttest sotsiaal- ja tööõiguse osas ning keskkonnanormide osas Itaalia riis kannatab samuti sounding'u all ehk siis tuntud nime kasutamise all. Arbuuri äh, riisi puhul äh, te näete siin pilti sellest, see on risoto jaoks mõeldud riis, tegemist aga ei ole Itaalia riisiga, vaid arborio sordiga, äh, mida tegelikult ei kasutata üldsegi riisi tegemiseks, vaid seda kasutatakse äh, lisandiks. ja oma kokkuvõtteks tahaksin ütelda seda, et Itaalia tootjad suures osas toetavad mitte ainult äh, päritolu märgistamist, vaid samuti seda, et see oleks kohustuslik. üks väike osa eh, tootjatest eh, leiab, et see ei eh, lahendaks küll kõiki probleeme, aga see, mis eristab Itaalia ja Euroopa tootjaid töötlejatest, seisneb selles, et töötlejad toodavad pigem vabatahtlikku märgistamist kui aga tahame rääkida eh, Made in Italy't, siis me ütleme, et see on Itaalias ka tegelikult tehtud, aitäh. suur aitäh teilegi. Nikola Kobulu, palun, komisjonist yes.. Uh, uh, suur tänu, suur tänu kutse eest sellele mõttevahetusele teemaks on siis ähm, rakendusmäärus teema, rakendusmäärus ja mõned päevad on muutunud selle vastuvõtmisest alles. mis see rakendusakt on, mis on tema mõju, kas see vastab e ja eesmärkidele ja tarbijate ootustele ja arutame ka kohustuslikkuse teemat ühenduse tasandil. oluline on taustaks öelda selle rakendusakti kohta, et see on intensiivsete kõneluste tulemus. Need algasid juba eelmise komisjoni ajal. kui toiduinfo määrus võeti vastu, siis päritolu märgistamine oli üks kõige kesksematest teemadest, mida arutleti ja kõige poleemilisem ka. see lõhestas parlamendi, ütleksin, aga samuti liikmesriigid. ja kompromissi tulemus oli, et äh, tõhustatakse Euroopa Liidu eeskirju, esimest korda oli, võeti vastu päritolumärgistuse definitsioon, see vastab äh, tollimäärustikule ning samuti kohustuslik päritolumärgistamine teatud lihatoodete puhul. arutati kohustuslikku märgistamist teiste toiduainete puhul, kuid see, selle juurde lõpuks ei jäädud ja komisjon koo-, otsustas koostada terve rea aruandeid selleks, et uurida teostatavust kohustusliku märgistamise jaoks teiste sektorite poole, eriti koostisaineid, piim ning äh, töödeldud toodete puhul peamised toost-, koostisained. tulemus seda on ka Dirk, seda mainis ka Dirk, oli see, et jah, päritolu märgistusel on positiivne mõju läbipaistvusele tarbijate jaoks, sellel on positiivsed mõjud ka siseriikliku tootmise edendamise jaoks, see toetab ka põllumeeste huve Euroopa Liidus, kuid sellel on ka negatiivsed mõjud, eriti siseturu jaoks ja eriti kulud ja halduskoormus tõusevad ettevõtete jaoks ja seepärast komisjoni järeldus oli, et olemasolevate kohustuslike märgistuste osa teatud toodete puhul kombineerituna vabatahtliku märgistamisega Euroopa Liidus on hea kava, mis tagab tulude läbipaistvuse kuid äh, teine teema, mis ei ole mitte kohustuslik päritolu märgistamine, oli teine eeskiri, mis võeti vastu ja selle eesmärgiks oli tagada, et kui päritolumärgistust kasutatakse vahendina edendamaks tooteid turul, siis ei tohi eksitada tarbijaid ja tuleb anda tõesti infot. ja seepärast toiduinfo määrus tõi sisse nõude päritolumärgistuse puhul, mis on vabatahtlik, et tuleb märkida ära ka peamise koostisaine päritolu, kui see on erinev lõpptoote päritolust või lihtsalt märkida ära see erinevus ilma andmata täpset informatsiooni, kuid öelda lihtsalt, et peamine koostisosa ei ole mitte sama päritolu kui toode ise. see rakendusakt pidi vastu võetama juba aastal kaks tuhat kolmteist, selleks, et hakkaks kehtima aastast kaks tuhat neliteist, nagu kogu toiduinfo määrus. see võeti aga vastu alles paar päeva tagasi. see näitab, et äh, väga oluliselt hiljem ja see oligi seotud teema vastuolulisusega ning vastuoluliste arusaamadega, millega komisjon pidi tegelema selleks, et head lahendust leida. nüüd rakendusakt hakkab kehtima aastal kaks tuhat kakskümmend, on ülemineku periood toiduainete tööstuse jaoks kohanemiseks uute reeglitega ja see on, pakub ka teatud paindlikkusega. on, on nimekiri geograafilistest aladest, kus, millele, millega saab siduda peamiselt koostisaine, siin on ka kord äh, info esitamiseks, selleks, et et info oleks nähtav ja, ja viitaks alati lõpliku toote päritolule. vaatamata sellele, et rakendusakt võeti vastu, tuleb vast-, on meil siiski mõned siseriiklikud meetmed. paljudes liikmesriikides, ma arvan, neid on seitse Nad on meile teatanud sellest ja on vastu võtnud siseriiklikud eeskirjad kohustusliku päritolumärgistuse osas mi-, liha, piima ja nende toodete puhul. Nendest meetmetest teavitati komisjoni. ja need, tegemist oli eksperimendiga, ajas piiratud eksperimendiga, enamus äh, nendest määrustest lõpetavad kehtivuse hiljemalt aastal kaks tuhat üheksateist ja liikmesriigid on võtnud kohustuse komisjonile e-, edastada aruanne, kus selgitatakse, milline oli nende siseriiklike meetmete mõju tarbijatele, aga ka siseturule ja kaubavahetusele. komisjon pärast nende aruannete kättesaamist vaatab need tähelepanelikult läbi ja seejärel me uurime, mida see täpselt tähendab äh, edasiste, edasiste poliitikate arendamise kontekstis. ja siinkohal tuleb täpsustada, et siseriiklikud meetmed äh, kaotavad kehtivuse ja ei toimu automaatset jätkumu-, jätkumist. kui liikmesriigid tahavad jätkata nende meetmetega, siis see tähendab, et see, sellest tuleks, tuleb täiendavalt teavitada Euroopa Komisjoni. mitte kõik liikmesriigid ei ole selliseid meetmeid rakendanud. see areng peegeldab just neid arutelusid, mis toimusid mõned aastad tagasi. liikmesriigid, kes äh, toetasid kohustuslikku päritolu märgistamist, olid, olid üsna pettunud komisjoni aruande tulemustes ning samuti selles, et rakendusakti vastuvõtmine edasilikkus ja nemad ongi need, kes siseriiklikke reegleid on kehtestanud. Nad ei esinda tervet Euroopa Liitu. ja see oleks minu poolt kõik. ja lisaksin, et komisjon on juba võtnud kohustuse teha koostööd liikmesriikidega selleks, et Äh, selgitada ja tõlgendada kõike seda, mis on seotud uue rakendusaktiga. suur tänu ja nüüd on võimalus esitada küsimusi külalistele. siin on juba paar nime. ja võib-olla on veel mõned, kes soovivad registreeruda ja kõigepealt proua Eeldor. köszönöm a szót,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 liikmesriigid näeksid ette äh, vastavad sätted, mis puudutavad äh, kõrgekvaliteetset mett ja et me hakkaksime tõesti tõsiselt petturuse vastu võitlema. me kõik teame, et on väga palju erinevaid tooteid, mille koostisosaks on mesi. ja mul on üks kolleeg, kes on selle valdkonna eksperte, kes ütleb, et olukord järjest halveneb selles valdkonnas ja tihti segatakse Euroopa mett mitte Euroopa päritolu toodetega, tihti toodetega, mis on pärit Hiinast ja kõike seda müüakse Euroopa meena näiteks te võite osta Ungari mett mis on odavam ja odavam seetõttu, et ta on mitte Euroopa päritolu öö, toodetega segatud ja see on tõesti katastroofilise mõjuga meie sektorile. mida teha? mida teha selleks, et Euroopa tootjad toodaksid ja pakuksid tõeliselt Euroopa tooteid? kas see päritolu märgistamine võiks olla vabatahtlik, aga kuidas me peaksime, mida me peaksime tegema, et likvideerida turult need võltstooted? suur tänu, proua Evans, palun. Eh, ka mina tänan eksperte nende sõnavõttude eest. ja ma tuleksin tagasi selle riisi juurde. Äh, riis on meie jaoks tõsiseks probleemiks, me kirjutasime kirja volinik Malmströmile, oleme esitanud vastavaid küsimusi parlamendisaadikutele, saatnud kirju ja saanud öö, äh, ka vastuseid, aga väga suure viivitusega vastuseid oma kirjadele komisjon saatis meile vastuse. tõsi see on, et riisisektor on väga tundlik sektor. see sektor on üle elanud väga äh, raskeid aegu. mul oleks teile üks küsimus päritolu märgistamine, made in Italy, made in Spain, kas see on piisav? kas ei peaks äh, siia veel midagi lisama? kas oleks vaja mingit eriprogrammi määruse sees, mille eesmärgiks oleks edendada seda toodet sellepärast et muidu me ei saa edendada äh, kõike seda, mis seondub riisiga, kvaliteetse riisiga ja võib-olla Made in Italy, sellest ei ole lihtsalt kasu. mis te arvate, kas me suudaksime veel riisisektorit päästa? Hispaanias oleme me tõesti riisiturul kaotajaks jäänud ja väga paljud piirkonnad enam ei kasvata riisi, näiteks Andaluusia, Kataloonia. seal on riisiturg igaveseks meie jaoks kaduma läinud. aitäh, härra Andrei! härra president! suur tänu, proua esinaine! mind ei üllata komisjoni vastus, et koosolekutel ja kuude kaupa neil ongi komme niimoodi vastata, aga vabandage, aga see vastus on seosetu. parlamendis me oleme arutanud seda küsimust, aga te ei ole seda tööd arvesse võtnud. et ei ole erinevate piirkondade kogemusi arvesse võtnud, minu meelest on see täiesti skandaalne asjad äh, arenevad kiirelt, kliimatehnoloogia äh,, meil on äh, olemas erinevaid kodulehekülgi, kus on võimalik äh, määratleda ära tootude, toodete päritolu, aga lõpptulemusena komisjonist peab ju mingisugust kasu olema ka. ja me peame kiirelt reageerima, sellepärast et tänapäeval äh, tarbijad on väga nõudlikud selles osas, mis puudutab toodete päritolu ja mitte ainult selles osas, vaid nad on väga nõudlikud ka selles osas, mis puudutab toodete koostist, tänapäeva probleemid, ülekaalulisus, rasvumine kõike seda me oleme kuulnud ekspertide käest, keda me oleme siin kuulanud, nii et ma arvan, et on tõesti vaja kiirendada kogu seda protsessi. ja me peame arvesse võtma neid kogemusi, mis meil on ja rakendama eh, kiireloomulisi meetmeid tuleb hinnata kogemusi, tulla välja omapoolsete ettepanekutega ja ma arvan, et kodanike ootused liiguvad tunduvalt kiiremini edasi kui see, mis, mis teie teete, et me peame tegutsema kiiremini, tegemist ei ole sugugi te teisejärgulise küsimusega. ja ärgake üles, sellepärast et päritolu küsimus ei puuduta mitte ainult päritolu, vaid see puudutab toiduaineid, tarbijate eh, teavitamist ja tegemist on esmatähtsa küsimusega ja seda protsessi peab kiirendama. Now... Um, suur aitäh ja härra Dorfmann. E aitäh. ma tahaksin riisi juurde tagasi tulla. päritolu äh, tunnus äh, võib muidugi kaasa aidata, aga me peame ikkagi ma olen teiega täiesti nõus, et demokraatlikes eh, riikides eh, on teatud nõuded, aga on ka väga kiiresti arenevaid eh, riike, mis ei peaks käima kokkuleppe kõik peale relvade alla, eriti Batalms. nii et me peaksime vaatama, milline on olukord koha peal, mitte me ei peaks ootama aastaid, enne kui hakkame tolli Äh, leevendusi muutma. Edela-Aasia riigid on samuti suureks probleemiks Itaalia riisi jaoks. null äh, tollimaksud äh, riisi puhul, aga ka teiste toodete puhul, need nullmaksud ei peaks enam ilmtingimata kehtima. Like that... kas keegi soovib veel sõna? proua Kadenbach ja ein herzliches Dankeschön für die Ausführungen. suur tänu kõigi nende selgituste eest. ma olen igati nõus sellega, mis ütles härra Dorfmann. me peame arvesse võtma kõiki Euroopa Liidu projekte. tihti me mõtleme, vaatame kõike koos, siseturg, põllumajanduspoliitika, majanduspoliitika, kaubanduspoliitika ja nii edasi. aga jah, see küsimus, millest me praegu räägime, puudutab kõike seda sellepärast, et olemata pro-, protektsionistid, tähtis on, et me võimaldaksime tarbijatel valida ja teha oma valik teadlikult, teades, kust toode pärit on ja et ma just otsustasin osta selle toote just sellepärast, et ta on pärit, pärit sellest piirkonnast. teda on vähem transporditud, see on keskkonnasõbralikum ja see aitab kaasa elukvaliteedi parandamisele meie piirkonnas. ja tuginedes kõigele sellele, võivad, saavad tarbijad oma otsused teha aga tarbijana saan ma niimoodi toimida ainult siis, kui ma tean, kus need tooted pärit on. nii et kui me vaatame seda kaubanduspoliitika, keskkonna, transpordipoliitika seisukohast, siis päritolumärgistus peab olema tunduvalt laiem ja sellel ei ole mitte midagi ühist protektsionismiga, vaid see puudutab lihtsalt seda, et tarbijatel peab olema valik, nad peavad saama otsustada, neil peab olema võimalus otsustada, aidata kaasa ühe piirkonna päästmisele, kõik see informatsioon peab olema läbipaistev ja johtuvalt sellest on meil vaja päritolumärgistust, mis oleks tunduvalt öö, äh, ulatuslikum, mis ei oleks vabatahtlik, vaid mis võimaldaks ka nende valikute tegemist tarbijatele. suur aitäh! härra De Castro viimasena, palun. aitäh. aitäh, hea kolleeg. ma tahaksin lisada paar märkust. Äh, proua Kadenbach tegelikult äh, ennetas mind. me peame pakkuma tarbijatele võimaluse teha teadlikke valikuid aga me ei tohi kuidagi teda suunata, aga me peame aitama tal valida äh, teadlik olles, millega tegemist esimeses paneelis me rääkisime sellest, kuidas äh, märgistamise kaudu on võimalik suunata tarbijaid, siin äh, viitan äh, valgusfoori märgistusele, punane värv tegelikult lihtsalt juhib käitumist, mitte ei teavita. aga see on teine teema. tahaksin pöörduda komisjoni poole, hindan väga komisjoni tööd ja volinik Andrukakise poolt tehtud edusamme on saavutatud, aga see, mis me siin kojas oleme teinud ja ka põllumajanduskomisjonis ja täiskogul äh, kohustusliku päritolu märgistuse koha pealt, on leidnud väheste arvessevõtmist. Erik Andrieu ütles ka väga selgelt selle välja. me peame ikkagi looma sellised tingimused, et tarbija saaks valida ja me peame talle infot andma. sellest lähtudes muuhulgas äh, ka kolleegid rääkisid sellest, võiksin tuua teisigi näiteid. näiteks äh, Hispaania, Itaalia, Portugali äh, tomatikonservide tootjad. tihtilugu satuvad konkurentsimoonutusse, sellepärast et teatud tootjad toovad sisse tomatid Hiinast, millest hiljem saavad siis Portugali või Hispaania tomatid tootlemise tagajärjel kuidagi läbi märgistamise me peame selle, seda protsessi juhtima, me peame arvestama ka oma kogemustega, kaheksa riiki on eksperimenteerinud, nii et ma arvan, et me peaksime ikkagi suuremat tähelepanu sellele pöörama. tahaksin samuti äh, pöörduda Euroopa äh, Tarbijate Ühingu poole. Te rääkisite siin Äh, erinevatest arvudest me leiame, et need arvud on võib-olla natuke liiale minevad, ma ei tea, kust te need võtate? ma mõistan, et siin aulas, siin me oleme korduvalt sellest teemast kõnelenud, aga ma pole kindel, kas kõik arvavad samamoodi. me peaksime üritama leida teatud kompromissi, mis võimaldaks arvestada sellega, mida äh, meie tarbijad ja kaaskodanikud ikkagi soovivad suur aitäh, kolleegid, küsimuste ja kommentaaride eest ja nüüd ma annan sõna meie külalistele vastamiseks eh, kommentaaridele või küsimustele, mis siin tõstatati. kas teeme nüüd vastupidises järjekorras, komisjon kõigepealt? Uh, jah, aitäh ma tahaksin äh, reageerida mee kommentaarile sellele, et Hiina mets segatakse Euroopa meega. põhimõte on selline, et igasugune ohutu äh, toode võib tulla Euroopa Liidu turule. me ei saa päritolu märgistamist kasutada selleks, et tekitada tehnilisi tõkkeid kaubandusele. kui me viime sisse kohustusliku piir, päritolu märgistamise, siis me ei saa seeläbi kuidagi ütelda, et meie eesmärk on vältida Hiina mee tulemist meie turule. niikaua, kui see toode on ohutu, saab seda Euroopasse sisse tuua ning ka turule panna probleem on aga selles, et kui seda kasutatakse, siis tuleb tagada, et tarbija ikkagi saaks selle kohta ka õige informatsiooni ja et ta teaks, eh, mis toodet ta ostab, kas tegemist on Hiina või Euroopa tootega. see peakski igasuguse märgistamise eesmärk olema tahaksin samuti reageerida härra Andrei poolt öeldule. ma ei leia, et see oleks olnud nüüd mm, liiga jõuline, aga võib-olla mitte päris õiglane. ma mõistan muidugi seda pahameelt nende poolt, kes usuvad läbipaistvusse ning äh, positiivsesse tulemisse, kui me päritoluinfo muudame kohustuslikuks, aga tuleb ka kontekstiga arvestada ja mõista, et äh, alates seitsmekümne viiendast aastast peale on päritolumärgistus äh, kohtu jaoks olnud takistuseks siseturu toimimisele. kuni siiani on see olnud äh, komisjoni seisukohaks. ning see tuleneb õiguslikust raamistikust Euroopa Liidus aga me näeme, et tohutud arengud on toimunud nii seadusandluses kui ka poliitiliselt viimaste aastate jooksul Euroopa Liidus. päris palju rohkem on tekkinud avatust päritolu kohta ja need edusammud, mis on viimasel ajal tehtud, ongi revolutsionäärilised. meil on probleeme Kanadaga, näiteks Kanada reageeringuga ja kui me küll tahame ikkagi rahuldada kodanikke, siis me peame arvestama seadusandlusega ja äh, teiste aspektidega, tarbijad, siseturg kui ka rahvusvaheline kaubavahetus. see ei ole niisama lihtne komisjoni jaoks sisse viia kohustuslik mm, päritolumärgistus kõikide toiduainete puhul. usume, et see kohaldamisakt tähendab äh, tegelikult seda, et vabatahtlikust märgistamisest on, äh, oleme nüüd jõudmas kohustuslikuni. see on viie aasta töö tulemus ja seda seetõttu, et äh, väga palju on olnud vastuolusid. komisjon teeb ettepaneku ning seejärel kaasõigusloojad otsustavad ning siis peavad liikmesriigid selle ka üle võtma ja oma nõusoleku eelkõige andma. nii et lõpptulemusena tuleb samuti arvestada sellega, et ka parlament ja mm, liikmesriigid tegelikult mitte toetaksid. kui raportid liikmesriikidest meieni jõuavad, siiani neid ei ole, siis hakkame ka nendega tutvuma ja arvestame nendega, aitäh! aitäh, härra Karra! tahaksin vastata erinevatele küsimustele, jah tõepoolest kahekümne kolmandal jaanuaril esimest korda siis me rääkisime neist muredest äh, Riisi foorumil. mina põhimõtteliselt olen optimist ja pean ütlema, et kaks tuhat kolmteist komisjon tegeles impordi küsimustega ja nulltollimaksuga tänu äh, koostööle Prantsusmaa, Hispaania ja teiste riikidega ja paljudega neist ka, kes siin viibivad, saime me näidata komisjonile, et ähm, siin ei, teatud asjad ei toiminud äh, nulltollimaksu puhul. Äh, arengulahendused äh, on nüüd see dokument ning siin on üritatud vaadata, millised on olnud äh, rahvusvahelised kokkulepped äh, tagajärjed. riisi ja suhkru puhul oleme me näinud tõsis, et tihti on olnud tegemist tõsiste kodaniku ning inimõiguste rikkumistega. Äh, Dorfmanil oli õigus, kui ta ütles, et Kambodža puhul tõenäoliselt Äh, ei ole mingit põhjust tema arvata, et sellele riigile peaksid mingid erandid kehtima. aga meil on samuti Euroopa huvid äh, seoses äh, sellega, et me peaksime ise ehitama tehased riisi töötlemiseks. Olaviga kohtusime mõnda aega tagasi ning rääkisime tootja organisatsioonidest Kambodžas ja sellest, mis nendega toimub. muidugi mõistame, peame selle tähelepanu pöörama. ja ma arvan, et on võimalusi seda sektorit päästa. kordaksin üles, üheks ühisnimetajaks riisi puhul on keskkond, keskkonna osa tähtsus Prantsusmaal kasvatame seda äh, Poojõe ääres, äh, Hispaanias Guadalquiviri läheduses, eh, eh, Prantsusmaa Rooni orus. Eh, kasutame siis soolast vett selleks, et muuta viljakaks maa, mis enam ei oleks ja see on lihtsalt üheks võimalikuks kasutusviisiks. kahekümne kolmanda jaanuari kohtumisel lisaks märgistusest ning kaitseklauslitest Äh, ja nagu mäletate, ei lahendatud seal ka märgistuse kohustuslikkuse või vabatahtlikkuse küsimust, siis arutasime samuti vastastikuse põhimõtetest kinnipidamust keskkonna ning äh, sotsiaalõiguste osas ning lisaks sellele nõuti äh, seda, et viidakse läbi kampaania selles valdkonnaks, eh, lisaks sellele, mis määrusega juba on tehtud ning võttes arvesse ka riisi eriti, siis me oleme ka oma koduriigis näiteks algatanud juba teavituskampaaniat Itaalia toodete kohta well,. Uh, suur aitäh teile, härra Jakobs! aitäh ja aitäh huvitavate küsimuste eest, üritan kokkuvõtlikult vastata keegi ei vaidle vastu, et äh, suurem läbipaistvus on oluline, siin ruumis oleme kõik sellega nõus, täielikult loomulikult toetame seda, aga probleemiks on see, kui see viib tootmise segregeerimise suunas, kõrgemate hindade suunas, äh, tooraine, tarbijahindade puhul ja mõni, mõningatel juhtudel on see äärmiselt keerukas nii et me oleme siin lahendamatus olukorras mõnikord. ja seepärast on väga oluline neid äh, siseriiklikke meetmeid tähelepanelikult jälgida ja loodame, et komisjon läheneks harmoneeritud viisil, mitte et meil oleks kaheksa erinevat raportit, kus mõõdetakse kaheksal erineval moel seda, mis on olnud mõju tarbijatele või äh, kaubavahetusele või ettevõtetele. ja samuti on väga oluline mõista, et mitte me ei taha informatsiooni anda sildil, vaid ettevõtte jaoks näitab see süsteemidele ja eesmärkidele, kuid kui tarbijal on huvi ja kui ta soovib maksta ja kui see on ka teostatav praktikas, siis ettevõtted hea meelega teevad seda, sest nad näevad ka eeliseid turul. seepärast mõtleme, kuidas aidata neid sektoreid, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse, näiteks riis või piimasektor. põllumehed ja protsessid on omavahel väga tihedalt seotud, toot-, tootjad ja töötlejad on omavahel tihedalt seotud, peame aitama põllumehi, aga kas päritolumärgistus on siin õige vastus? peame eelkõige rõhutama siin kõrge kvaliteediga tooteid, mis meil Euroopa Liidus on, võrreldes muu maailmaga selle asemel, et äh, me siseturul üksteisega võit-, võistleksime. suur tänu, härra Jakobs. proua Kozlovska. E, e, suur tänu. E, ma olen igati nõus eelkõnelejaga ja sellega, mis öeldi ettevõtete kohta Äh, väga palju on tehtud erinevaid uuringuid ja ettevõtete eesmärk on äh, vastata tarbijate nõudmistele ja seetõttu äh, kutsutakse ellu väga erinevaid programme ja ja tuuakse ära erinevat informatsiooni näiteks päritolu kohta, mida just tarbijad ootavad. ja mida on vaja, on vaja, et kogu seadusandlus, mis seda äh, Äh, teemat puudutab, oleks ka praktikas ellu rakendatav ja ei puudutaks mitte ainult ühte sektorit ja ei arvestataks teiste sektoritega. ja kriteeriumid peavad olema selged ja nad ei tohi olla üllatuseks ettevõtete jaoks. ettevõtted peavad äh, saama kohandada oma tegevust äh, vastavalt nendele kriteeriumitele, me peame vaatama, mis on plussid, mis on miinused ja kui see kõik toob kaasa positiivse tulemuse, siis tuleb seda kõike muidugi arvesse võtta. aga kui meil on lihtsalt fakultatiivne päritolu teavitamise süsteem, siis ei ole see kõige parem lahendus. et kui meil on vabatahtlik, vabatahtlik süsteem, siis peab Euroopa Liidu tasandil olema äh, midagi, äh, midagi ühtsest ja harmon-, ühtset ja harmoneeritud Well, uh, thank you very much to all of you for participating. suur tänu kõigile osalemast meie arutelus, suur tänu panelistidele ja lõppsõnaks meie tööpäeva lõpetuseks annan härra De Castrole sõna. no in realtà. suur aitäh. ega tegelikult siin ei olegi midagi eriti järeldada, vaid eelkõige tahaksin tänada kõiki osalejaid me käsitlesime määrust äh, ja vaatlesime erinevaid aspekte sellest väga delikaatsest, kuid samuti väga olulisest probleemist, milleks on siis äh, toiduainete päritolu tunnusmärk äh, ning me näeme, et parlament tahab leida konkreetseid lahendusi selleks, et komisjoni õigusloomelised ettepanekud leiaksid ellu rakendamist. me oleme küll aga veendunud, et see küsimus vajab veel põhjalikumat käsitlemist. samuti erinevad arvamused vajavad veel põhjalikumat kaalumist. me peame ko koos keskkonna ja põllumajanduskomisjoniga veel teisigi küsimusi vaatlema, mis lõpptulemusena siis peaksid aitama meil õigust luua, olles teadlikud kõikidest vajalikest asjaoludest ning leida samuti õige lahendus, pidades silmas Euroopa kodanike tarbijate vajadusi. sellega lõpetaks ning rohkem ei lisa midagi, ma usun, et tänane pärastlõuna oli tõesti väga oluline pärastlõuna esmaspäevati ei ole võib-olla kõige parem hetk, sellepärast et meie saadikud alles tulevad Brüsselisse siia täna pärastlõunal või õhtul. see on ka põhjuseks, miks ko-, kolleege väga palju kohal ei ole, aga ma arvan, et see oli tõesti väga oluliseks võimaluseks ja sammuks edasi. aitäh kõikidele, meeldivat õhtut!